okei okay. okay, if you could uh, take your seats uh.... kui te oleksite nii kenad ja istuksite oma kohtadele. Äh, me peame kõigepealt paika panema, millised on meie tuumikküsimused, et kõik täna läbi võtta, kuid ma alustan juhataja teadaannetega. Nendele, kes ei olnud kohal, ma tervitasin uusi liikmeid Horvaatiast äh, eile rahapoliitika dialoogi lõpus, kui nad mõlema, kõik nad osalesid meie komisjoni töös. pärast meie kahe uusima liikme saabumist sekretäriaat on saanud komi-, komisjonide äh, uuendatud keeleprofiili. ma olen seda juba korduvalt juba maininud, kuid ma tahan teile meenutada et mitmekeelsuse käitumisjuhend on reeglite kogu, millega hallatakse Euroopa Parlamendis tõlkerežiimi. üks nõudeid, et komisjonid peavad koostama oma põhikirja ja kaasajastama seda ametisaja juures ja tõlke äh, Äh, vajadust, äh, lähtudes komisjoni liikmete tegelikest vajadustest ja seda ülesannet täidab sekretäriadi ja sellega võetakse arvesse nii täiskogu asendusliikmete vajadusi, arvestades ka koosolekuruumi kaksteist, kuusteist, üheksateist ja kakskümmend äh, tõlkekabiin arvestades kasutatavat rotatsioonipoliitikat, me kasutame komisjoni koosolekuks erinevaid ruume ja ruumi eripärast arvestades ei ole mitte kõik keeled alati saadavad. ma vabandan selle pärast ja ma loodan teie mõistmisele, et ei ole võimalik äh, tagada, et kõikides koosolekuruumides oleksid tõlkekabinid kõikide ametlike keelte jaoks, mida on kakskümmend kolm Euroopa Liidus. ma vabandan selle teadaande pärast, kuid me anname endast parima, et maksimaalselt tagada keeleline teenindamine eelarvemuudatused ja muudatusettepanekute tähtaja pikendamine arvamusele pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarveprojekti vastuvõtmist komisjon siis avatakse üsna pea ähm, eelarve muudatuse programm ja seda arvestades te, te peate äh, näitama lõppsumma eelarveridal ja mitte erinevus, mille arvetab süsteem. ja see on oluline, kuna nõukogu seisukoht ei olnud veel viiendaks juuliks äh, teada tähtaeg muudatusettepanek on sama kui arvamuste muudatuse esitamise tähtaeg, kaheksateistkümnes juuli. kui teil on küsimusi nende arvude kohta, palun pöörduge sekretäriaadi poole. EKONi eh, konsultatsioonid Euroopa Liidu finantsteenuste seadusandluse teemal on toimunud ja see lõppes Äh, juunis kaks tuhat kolmteist me saime kaheksakümmend kuus vastust, mis on kõik üles pandud nüüd kodulehele. EKOM komisjon täna kõiki neid vastasid ja neid vastuseid praegu analüüsitakse, et välja selgitada, milline on parim viis tõstatatud küsimuste edaspidiseks lahendamiseks. Äh, MIFID äh, trialoog, esimene toimus neljandal juulil turgude struktuuri ja, ja äriühingute juhtimist arutati et täiendavalt lepiti kokku järgmistes kolmepoolsetes kohtumistes, nii et tehniline töö saaks alust, äh, saaks alata suvel. järgmine trialoog on kavandatud neljandale septembrile Okay. Oh. Right, uh, we just, just uh, seem to have got a multiplicity of point seven. tundub, et seitsmenda punkti suhtes on meil erinevaid seisukohti. me alustame nüüd parlamendikomisjoniga uust konsulteerimist äh, Euroopa statistika raammäärus äh, äh, kodukorra reegel seitsekümmend, see raport sai alguse Edward Cicluna poolt ja selle võttis üle Liam Hong Kong ja kahekümne kuuendal juunil jõuti kompromissini pärast kolmepoolseid kohtumisi ja lõpetame kirjaliku menetlusega statistilise raamistiku määruse osas Iirimaa eesistumise ajal. ja seetõttu ma tahaksin uuesti konsulteerida komisjoniga äh, vastavalt kodukorra reeglile seitsekümmend. kas kellelgi on kommentaare? või te olete rahul tulemustega, me ei saavutanud kõike, mida me soovisime, kuid ma arvan, et me saavutasime üsna palju ka edu. kui väitevaid, vastuväiteid ei ole, siis esitatakse täiskogule hääletusele ilmselt oktoobris. järgmine uus konsulteerimine parlamendikomisjoniga puudutab eh, turu kurvitamise määrust, siseringi tehingud ja turuga manipuleerimine me oleme saavutanud rahuldava tulemuse kolmepoolsetel kohtumisel. Arlin oli meie raportöör ja ma annan lühidalt Arlinile sõna. ma ei taha palju lisada, tahan tänada oma variraportööre suurepärase töö eest selle dokumendi kallal ja hoidsid meid pidevalt kursis, sest tegemist oli väga keeruliste teemadega ja suur tänu, Sharon, et sa juhtisid läbirääkimisi. ja ma tänan ka meie äh, äh Äh, sekretäriaadi liikmeid kui ka meie fraktsiooni töötajaid ja kõiki parlamendi töötajaid, kes kaasa aitasid ja ka komisjoni esindajaid, kes olid äärmiselt konstruktiivsed selleks, et saavutada lõppkokkulepe. ma tahtsin teid kõiki tänada. suur tänu, Arliin. ja suur tänu ka selle tulemusliku tegevuse eest äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel. ma võin ametlikult teatas, et parlamendikomisjoniga uuesti konsulteeritud ja eh, edasi saadetakse see täiskogule, lähtudes kolmepoolsete dialoogi tagajärgedest, kas kellelgi on vastuväited, vastuväited ei ole, seega see esitatakse täiskogule. kas meil on kakskümmend kuus inimest saalis kohal, kes loeb üle? okei okay., okei okay., I think, I think we may have to have. mulle tundub, et me vajame hääletuseks kaarte, aga vaatame, kuidas asi kujuneb. me peame äh, nõustuma või mitte äh, kolmepoolsete läbirääkimiste avamise küsimuses me peame panema hääletusele otsuse avada läbirääkimised nõukoguga täiskogul eelmisel nädalal vastu võetud teksti alusel, eh, mille sekretäriaat liikmetele välja saatis. ja tavalise läbirääkimistiimiga eh, juhataja, raportöör ja variraportöörid. Eh, see otsus lähtub kodukorra reeglist seitsekümmend kaks ja äh, selle tuleb vastu võtta Econi komisjoni liikmete häälte enamusega. nagu ma eile ütlesin, meid on nüüd kokku viiskümmend liiget äh, pärast Horvaatia kolleegide lisandumist ja seetõttu meil on vaja kvoorumi jaoks üks kakskümmend kuus liiget, kes oleksid poolt. see on tegelik hääletus vastavalt uutele reeglitele. kes on poolt? mandaadi poolt? kes on vastu? erapooletud? ei ole. kakskümmend üheksa poolt. ja nüüd juba kolmkümmend poolt. vastuhääli ei antud, suur tänu. ja need läbirääkimised saavad alata This is all too complicated. see on väga keeruline. ja nüüd läheme päevakorrapunkti number seitseteist juurde. see on minu äh, enda poolt koostatud arvamuse eelnõu seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendusvolituse teostamise suhtes liikmesriikide läbiviidava kontrolli järelmeetmed ma põhimõtteliselt olen esitanud eh, ettepanekud lähtudes eh, meie komisjoni kogemusest taoliste küsimuste arutamisel. juhataja vabandab. Eh, ma jätkan siis, kui saalis valitseb vaikus. I m I'll continue when it's quiet enough that I can hear myself. Okay um, the first esiteks ma tahtsin juhtida, et finantsteenuste määruse valdkonnas meil on tehnilised standardid täiendavalt esitatud ja me soovisime eh, selliseid reguleeritud tehnilisi standardeid delegeeritud õigusaktide asemel, kui see on võimalik. selles leppisime kokku, kui me arutasime koondmäärust eh, number üks ja me leiame, et see on õige edasimineku tee ja me samuti tahame tagada, et komisjon arvestab ka vastavate tehniliste soovitustega asjaomastelt järelevalveasutustel. ja ma tahtsin rõhutada, et kaasseadusandja peaks eh, üritama eesmärkide selgitamist saad esimese tasandi tekstidest, eriti poliitika vahendite valikul, näiteks meie kogemused MIFide puhul on sellised, et me väga rasked valikud surusime delegeeritud õigusaktide alla ja seetõttu meie, kui me käsitleme esimese tasandi teksti ja kui meil on teatud poliitika eelistused olemas, siis me peame tagama selle, et need eelistused on ka teksti sisse viidud. see peaks muutuma tavanormiks ja me peaksime seisma hea selle eest ja veel üks probleem, millega me oleme kokku puutunud, puudutab ajakava. väga sageli, eh, kui komisjonist mingi tekst tuleb, me ei jõua sellega lõpphääletuseni eh, eh, arvestades komisjoni ambitsioonikaid ja meil puudub siis selge nägemus sellest, milline on ajakava delegeeritud õigusaktide jaoks ja ähm, minu ettepanek, et meil oleks alati see ajakava teada eelnevalt, nagu näiteks nüüd meil on ajakava, mis on väga tihe, mille jooksul me peame väga palju korda saatma äh, ja väga palju korda saatma siis äh,, kui äh, väga paljud puuduvad valimiste tõttu ja kui me räägime siin kapitalinõuete direktiivist number neli ja seetõttu ma rõhutan, et me peame leidma võimaluse ka selliste probleemidega tegelemiseks me peame äh, samuti tagama täieliku läbipaistvuse ja konsulteerimise huvitatud osapooltega äh, kõikides asjasse puutuvates küsimustes ja minu äh, ettepanekute lõpus sisaldub ka kommentaar nende huvitatud osapoolte rühmituse kohta, et oleks piisavalt aega nende kindlaksmääramiseks, et kõik asjaomased pooled oleksid esindatud selles huvirühmade rühmituses. see ei puutu konkreetselt delegeeritud õigusakte, aga kui huvitatud osapooltel on arvamus delegeeritud õigusaktide kohta, siis ka seda tegurit tuleb arvestada kui olulist. ma lisasin kommentaarid ka komisjoni äh, raamlepingu tõlgenduse kohta, äh, mis muudab selle äh, parlamendi ekspertide jaoks äh, väga raskeks ja kohmakaks äh, vastavate eksperte äh, gruppide koosolekutel osalemise ja me peame iga koosoleku puhul saatma kirja palvega tagada osalemisena ja selline on menetlus. meil on praegu ad hoc kord, et me esitame sellise taotluse vastavalt teemale. komisjoni tõlgendus aga on kahjuks ebarahuldav ja Äh, ma olen sunnitud möönma, et teistes komisjonides on olukord veelgi raskem, äh, et saavutada võrdne kohtlemine liikmesriikidega ja mõnikord nad väidavad, et nad arutavad ka teisi küsimusi, mille arutelu juures meil pole õigust viibida ja tegelikult arutavad delegeeritud õigusakte ja selliseid küsimusi, mille puhul meie osalemine õigustatud hiljuti vastu võetud kapitali nõuete määruses me vaatasime üle äh, selle aja, mis on ette nähtud reguleerivate tehniliste standardite jaoks äh,, siis üks kuu pluss üks kuu. võib-olla me siis ei suutnud äh, silmas pidada, et teinekord on see väga keeruline ja väga mahukas ettevõtmine, arvestades uut olulist seadusandlust. ja nüüd on see üks pluss üks pluss üks ja me arvame, et me seda täiendavat kolmandat kuud kasutame ainult siis, kui teema on piisavalt keeruline ja mahukas ja meil tekkinud äh, probleemid äh, täiskogu ajakavadega, sest kui me midagi tagasi lükkame, siis meie kogemus on näidanud, et meil on vaja piisavalt aega äh, komisjonis toimuva hääletuse vahel ja täiskogule esitamise vahel, et selgitada kõigile, milles asi on sest tuletusinstrumentide puhul tekkis täitsa paanika, kui meil oli igati seadusandlikud mured, kuid vabaühendused arvasid, et me äh, oleme sattunud lobistide surve alla, äh, mis on tõest kaugel ja kui me satume sellise võimaliku tagasilükkamise olukorda, siis meil on vaja aega selgituste tegemiseks või lahenduse läbirääkimiseks Eh, seda me saavutasime küll Emiriga, eh, kuigi eh, see oli üsna pingeline, me pidime seda saavutama kahe päeva jooksul ja seetõttu meie soovitus üks pluss üks pluss üks peaks muutuma tavanormiks ma juba käsitlesin suvepuhkuste aega ja valimiseelset aega ja me peame tagama, et kogu aeg ei kulu ainult nendele ettevõtmistele ja komisjon pöörab sellele ka piisavalt tähelepanu eelnevalt juba. ka seda tuleb arvestada, kui koostatakse korralikku ajakava. laias laastus Äh, oli see kõik, seal on ka paar täiendavat aspekti, kuid need on iseenesestmõistetavad, kui komisjoni liikmetel tundub, et neil on ka midagi panustada delegeeritud õigusaktide või rakendusmeetmete küsimuses, siis palun tehke täiendavaid ettepanekuid ja muudatusettepanekuid. ma ei ole päris kindel, kas keegi variraportööridest on kohal, ma vaatan üle, kes on kohal Werner, sina olid Rahvapartei variraportöör, kas sul on kommentaare? punkt seitseteist delegeeritud õigusaktid või oled sa rahul ka sellega, mida mina olen teinud? <laughs> seventeen. see on seadusandlike volituste delegeerimise küsimus ja ma olen esitanud omapoolsed ettepanekud arvamusele, mis esitatakse õiguskomisjonile, lähtudes meie kogemusest eh, EMIR-i tehniliste normide väljatöötamisel suurem osa tööst on ära teinud juhataja, mul on lihtsam küsida, kes soovib sõna võtta, ma tean, et Kei soovib ja Piiter soovib. Kei, palun. Nad on vabatahtlikult sõna soovinud. tänan, ma tahan lisada. mis puudutab sinu poolt koostatud arvamust, me oleme suures la-, enamuse küsimustega nõus, meil on paar täiendust ja mitte kustutamist, me nõustume nende ajakava mõttega Äh, huvitatud osapooltega konsulteerimise küsimuses, et äh, mõjuhinnang äh, peaks olema osa sellest paketist, seda kõike me toetame. minu poolt ette pandud lisandused puudutavad info edastamist parlamendile, et sa raportis räägid, et see info peaks jõudma raportööri ja juhatajani, kuid on oluline, et see teave jõuaks ka kõikide variraportööridele ja seda põhjusel, et kõik see, mis lähtub komisjonist, kui varireportöörid saavad huvitatud osapooltega samal ajal, siis on võimalik täiskogul saavutada absoluutse häälteenamuse ja oleks lihtsam seda saavutatud, kui kõik fraktsioonid oleksid ka algusest peale protsessi kaasatud. seega oleks lihtsam, kui see teave jõuaks ka varireportöörideni samaaegselt. arvestades, et infovahetuseks on vähe aega ette nähtud, seega see kiirendatud menetlus oleks parem. ja meie äh, viimane kogemus on näidanud, et me peaks Äh, mõtlema aga esmaga äh, suulise kohtumise peale, et ka nemad saaksid aru, millised probleemid on parlamendile, enne kui kõik see avalikustatakse. meil oleks palju lihtsam selgitada, enne kui nad on juba kirja pandud, äh, arvestades, võrreldes sellega, kui seda hiljem avalikustada. Need on minu väiksemad lisandused raportile. ja ma annan sõna Peterile ja siis Svenile. jah, ma nõustun ma saan aru, et siin on demokraatlikest vastuoludest äh, juttu, mis võivad tekkida, äh, kui esimese tasandi tekst võidakse tagasi lükata teatud nõuannete põhjal, kus ei ole korralikult läbi arutatud. seetõttu ma leian, et on väga oluline, et me mõistame seda ja see arusaam on ka kindlalt tagatud äh, Euroopa järelevalveasutuste määrusega vastavas protsessis ma tahtsin küsida e, seoses Euroopa järelevalveasutuste tegevuse kohta, e, kas seda võiks kuidagi kaasata ka meie ühiskomisjonide koosolekusse Äh, tagamaks seda, et ühiskomisjon, kus me neid küsimusi arutame, peaks toimima ja peaks näitama, kuidas Euroopa järelevalveasutused edendavad ka horisontaalseid kontakte omavahel, mida, mida nad praegu ei suuda tagada. me võiksime anda neile nagu tõuke selliseks tegevuseks ja ma nõustun sellega, mida sa ütlesid ja äh, kui ma esitan äh, Solventsus kaks äh, rakendusmeetmete kohta oma ettepanekud, siis ma räägin sellest pikemalt. Sven, Sharon, tänan selle raporti eest, millega me oleme igati nõus. me arvame, kui on juttu Euroopa järelevalveasutustest, peaks mõtlema ka huvitatud osapoolte koosseisu kohta ja poleks kahju neile meenutada et neil võivad tekkida probleemid vastavalt selle määruse rakendamisega. Äh, muus osas äh, me lähtume oma menetluskorrast. minu jaoks on põhiline probleem selles, et äh, delegeeritud õigusaktide rohkus ja igasuguste standardite rohkus tähendab seda, et väiksemate rühmituste jaoks ei ole võimalik kõiki neid detaile läbi arutada, arvestades nende käsutuses olevat personali. ja tagajärg on see, et me peame väga palju kaasama väliseksperte, vastasel juhul on meil raske anda hinnang äh, selle teksti sisulisele küljele. ja seetõttu küsimus on ka sekretäriaadis on äh, inimressursid piiratud ja kui mingi info saabub ekspertrühmade koosolekult või äh, teisese seadusandluse tasandilt, siis on võimalik edasi minna sisuga, kuid on võimalik anda omapoolse hinnangut. ma mõistan, see sekretäriaat ei ole poliitiline kogu, vähemalt teoreetiliselt. seetõttu see oli nali muuseas. ja sel põhjusel tõusetub küsimus, kuidas erinevates küsimustes tegelikult hinnangut välja kujundada suurem osa küsimustest ei kuulu tavamenetluse alla. kui meil on tavamenetlus, siis on väga palju kommentaare ja muudatusettepanekuid. me võime öelda, et komisjon ja vastavad asutused tegutsevad suurepäraselt menetluse esimeses etapis ja see on üsna ebataoline väide. seega tõenäoliselt Äh, probleem seisneb võimekuses äh, tegeleda jätku menetlusega ja me peaksime seda võimekust suurendama. me peaksime täiustama oma sisemenetlust selles valdkonnas. kas keegi veel soovib sõna? kas keegi veel soovib sekkuda? mul on hea meel, et te pakute välja omapoolseid täiendusi tekstile, ma nõustun, et kõik varireporteerid saaksid teavet. Äh, mõnikord me äh, palume ametlikku kirjalikku vastust ja mm, mul tekkis küsimus, et äh, millisel määral me saame taotleda nende saatmist kõikidele, mõnikord Äh, ei ole see alati kindel, kellele see kiri adresseeritud on, kas komisjoni esimehele või raportöörile. Äh, kui see adresseeritakse juhatajale, siis ma saan oma poolt tagada, et kõikide raportöörideni see jõuab. see on minu kui juhataja ülesanne võrreldes raportööridega. kui te selle kohta oma muudatusettepaneku sõnastate, siis mul oleks väga hea meel selle üle. ma nõustun teiega nende teabevahetuse kohta, kui te tahate esitada muudatusettepaneku ähm, millegi muu kohta, mida mina olen esitanud. Piiter, jah, võib-olla ka horisontaalsete küsimuste ühiskomisjoni kohta oleks hea midagi lisada. ja tõenäoliselt äh, sinul on rohkem kogemusi äh, rakendusmeetmete kohta. võib-olla me peaksime üle kontrollima, et ka see aspekt on korralikult kaetud ja võib-olla ma arutan seda sinuga. Sven, huvitatud osapoolte kohta, selleks on mul punkt üheksa nende sidusrühmade kohta, arvestades, et esimese etapis on meil teatud piiranguid, arvestades sidusrühmade kommentaaridega. see on jälle seotud delegeeritud õigusaktide teemaga sest sidusrühmadel on võimalik mõju nendele ja seetõttu on see aspekt oluline ma arvan, et tavamenetlus alati äratab suuremat tähelepanu, sest just selles valdkonnas võetakse vastu olulisemad poliitikadokumendid ja kogu küsimus delegeeritud sõiduaktide tehniliste standardite kohta on see, et need ei peaks kujundama olulist poliitikat ja see on ka üks põhjusi, miks meil töötatakse, et me need poliitika näitajad viime teksti sisse juba tavamenetluse käigus, kuid meie mandaadi ajal on äh, arvestades suurt töökoormust äh, väheseks jäänud äh, tööaeg komisjonides, et arutada jätkuküsimusi, sest me püüame kõike nagu päevakorda sisse viia ja see on raske. ja me loodame, et järgmise mandaadi ajal äh, Äh, kui me finantsteenuste uutest õigusaktidest läheme üle järgmisesse etappi, on meil loodetavasti rohkem aega kontrolli ja järeltegevuseks. ja need teist, kes äh, olid ka eelmisel ametis äh,, ametis aja jooksul siin, teate, et me saime niimoodi tegutseda MIFID ühel puhul ja loodetavasti sellest kujuneb ka ambitsioonikas norm Äh, sest äh, võib-olla töökoormus väheneb ähm, ja ei ole nii suur nagu nüüd, ega viisteist uus seadusandlikku akti. Äh, kuid ma hea meelega arvestan teie ettepanekutega ja mõtlen ka ise võimalike muudatusettepanekute peale. lisaks teie ettepanekul, kui te saadate mulle oma tähelepanekud muudatusettepanekute asemel, on ka see vastuvõetav. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies september kell kaksteist ja me arutame seda kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal septembril, et äh, hääletada kolmekümnendal septembril, enne kui see läheb vastutavale komisjonile. ja suur tänu. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on punkt kümme pangandussektori väliste asutuste maksevõime taastamine ja kriisilahenduse raamistik. raportöör on Keis Windberg uh,. Um, every... suur tänu, proua esimees. ma saan väga hästi aru, et uh, kõik ei pea seda küsimust nii huvitavaks kui äh, võib-olla minu kontorikaastöötajad, aga tegemist on väga huvitava küsimusega, sellepärast et äh, tuletisinstrumentide turg ja selle turutaristu on väga ähm, keeruline. tegemist on põneva küsimusega ja sellepärast on meil vaja leida lahendusmeede selleks, et reageerida kriisi korral ja meede tuleb leida enne kriisi selle raporti puhul kõige tähtsam küsimus olid just äh, mitte pangateenuseid pakkuvad finantsasutused ja väga tähtis on praegusel hetkel välja töötada õigusloomeline raamistik äh, komisjonil ning oma raportis ma keskendun põhiliselt just äh, kriitilisele turustruktuurile, nii ma seda nimetan. mõtlen siin keskseid kliirivaid osapooli ähm, Äh, see keskne vastaspool on erinevate turuosaliste vahel ja äh, peale selle on keskdepositooriumid, äh, mis tegutsevad samamoodi vahendajatena, nii et tegemist on tõesti depositooriumi ülesandega aga nagu öeldud, ma keskendun turustruktuurile, meil on veel ka terve rida teisi eh, eh, küsimusi, millele sekka tegeleda, nagu maksesüsteemid, kauplemisplatvormid eh, ja nii edasi ja on tõesti väga palju inimesi, kes on üritanud siin lobitööd teha selleks, et ma kohaldusala suurendaksin aga minu raportis on väga tähtis aeg, õige ajastamine, me oleme keskendunud tõesti kesketele vastaspooltele ja kestobisitooriumitele miks on õige aeg selle küsimusega tegeleda? ma olen veendunud, et kui tegemist on üleüldise kriisiga turul või mingi äh, turustruktuuri kaasatud äh, ettevõtte kriisiga, siis need ettevõtted peavad edasi toimima. Äh, pangad võivad pankrotti minna, kuid kriitilist rolli turul mängiva ettevõtte puhul on olukord teistsugune Äh, CBSS Josko on teinud väga palju ära selleks, et paika panna põhimõtted tõhusa äh, kriisilahenduskorra jaoks. selleks, et meil oleks nii-öelda kriisikava ja selle põhimõtted, nii et on väga tähtis, et meil CBSS Josko äh, töö Euroopa raamistikku lõimiksime. IMF on sellega juba algust teinud oma riikidepõhiste raportite kaudu ja juba praegusel hetkel äh, ta soovib riikidelt saada üldiseid äh, tegevuskavasid, äh, samamoodi nagu ka tegevuskava hädu, hädaolukorras äh, reageerimiseks nüüd see pankade kriisilahendusmehhanism, millega ka meie komisjonis tegeleti ja mille üle toimusid kolmepoolsed läbirääkimised. seal räägiti sellest, et äh, pangad ei tohi olla liiga suured, et nad ei tohi äh, pankrotti minna, kuid äh, kesksete vastaspoolde puhul on väga tähtis just see, et nad ei lõpetaks oma tegevust. peab olema teatud kriisilahendusmehhanism, mis tagaks igal turul selle turu toimimisvõime. ja seetõttu on meil vaja õiguslikku raamistikku, mis oleks ähm, harmoniseeritud kõik, kõikides liikmesriikides, selleks et äh, oleks võimalik reageerida ähm, mittetavalistesse olukordades miks on tegemist selle, miks on tegemist nii kiireloomulise küsimusega, miks on meil vaja see raamistik välja tootada? väga tähtis on öelda, et äh, kliirimisprotseduur äh, on äh, nagu tegelikult torude parandamine. tegemist on tegelikult süsteemse turuga. igal väiksel äh, kõige väiksemas liikmesriigis ja sellepärast tuleb tagada kesksete vastaspoolte toimimine. meil on väga tähtis äritegevuse järjekindlus äh, siin tagada. nagu öeldud, äh, ma olen teinud äh, tõesti väga palju ära selleks, et meil oleks harmoniseeritud keskdepositooriumite süsteem, et meil oleks standardiseeritud äh, äh, protseduurid ähm, nii Euroopa Liidu kui ka kohalikul tasandil ja kesksed vastaspooled tegutsevad vahel ka panganduslitsentsiga ja sellepärast ma olen teinud ettepaneku, et kus võimalik, siis panganduslitsentsi puhul äh, me peaksime äh, ka Äh, kasutama pankade kriisimehhanismi nende ettevõtete jaoks peaksime äh, vaatama millised menetlused ei ole siin äh, võimalikud nagu näiteks nõuetest loobumine vastupidiselt rahasüstidele nii et me peaksime siin tõesti vaatame, kas me kasutame neile kas krediidiasutuste või mittepangandusteenuseid pakkuvate asutustele eh, paika pandud põhimõtteid. kui tekib probleeme, siis peab igas liikmesriigis olema mehhanism, mis lubab kestel vastaspoolel oma tööd jätkata ka seda väljaspool seda eh, likviidsuse kaotamise süsteemi, nii et meil tuleb hoolitseda selle eest, et me ei ajaks seda süsteemi umbe kui keskne vastaspool peaks minema pankrotti, siis peame siiski hoolitsema selle eest, et ähm, oleks võimalik siiski äritegevusega jätkata ja me peame hoolitsema ka selle eest, et kui on vaja, siis meil peaks olema kriisimehhanismi koordineeriv asutus, mille loob kas liikmesriik või oleks mingi alternatiivne institutsioon, nagu näiteks Keskpank, või luuakse mõni täiesti uus institutsioon, selleks et tagada õiguslik järjekindlus kesksete vastaspoolte äh, tegevuskava raames. OSCO põhimõtete järgi peaks kõikidel olema kriisilahendusmehhanismid kõikidel kesksetel vastaspooltel ja sellepärast on meil vaja ka õigusloomelist raamistikku selleks, et seda tagada Euroopa Liidus. nii et äh, esimese lainena tuleb meil kohe need kesksed vastaspooled äh, kaasata selle raamistiku väljatöötamisse. tegemist on tõesti osaga kriitilisest turustruktuurist äh, G kahekümne kokkulepped algatuste kaudu me oleme ka kesksed vastaspooled äh, ja nende loomise endale äh, kohustuseks võtnud. Äh, Werner Langen oma raportis räägib ka sellest ja me peame hoolitsema sellega, et kesksed vastaspooled oleksid korralikult õigusloomesse sisse viidud. meil tuleb hoolitseda selle eest, et ka üldine haldus jääb läbipaistvaks ja et valitsus öö, äh, vähendaksid nakkusohtu turgudel. on väga tähtis, et me ei unustaks seda, et äh, kliirivatel asutustel peab, on äh, suhe kestvate vastaspoolega välistel investoritel, aga mitte ja seega tuleb meil varad katta nende teenustega, mida kliirivad liikmed äh, pakuvad. seega on väga tähtis, et me teeksime äh, kliendivaradel ja kliiriva liikme varadel vahet ja ka keskse vastaspoole reguleerival kapitalil. me peame hoolitsema tõesti nakkusohu vähenemise eest. kui kliiriv liige ei saa oma ülesannetega hakkama, siis ta peaks oma vara saama edasi viia teisele äh, kliirivale liikmele. selline äh, mobiilsus on tähtis selleks, et äh, kaitsta kliente. nii et meil on vaja tugevat äh, haldust ja meil on vaja üle vaadata kriisilahendusmehhanism äh, juhul, kui tekib probleeme keskdepositooriumitega äh, selleks, äh, seetõttu tuleb ähm, mõelda selle peale, et kes need vastaspooled tagavad äh, turul stabiilsuse ja ka me ei tohi ära unustada ka investoreid. Imiris pannakse paika see, et äh, kui üks fond katab kahte suuremat kliirivat liiget ja see on see, mis on ka Imiri punktis üksteist lõige kaks sees, kuigi see on väga ebatõenäoline, et normaalses turuolukorras on meil vaja lisameetmeid. siiski kaskaadi põhimõttel toimiv fond peab olema piisavalt suur selleks, et hoolitseb selle eest, et kliiriva liikme ja kes vastaspoole varad äh, katavad, äh, kes depositooriumi vajaduse. nii et äh, ainult läbikukkunud äh, kliiriva liikme vahenditega peaks olema võimalik äh, kaskaadi põhimõtet kasutada ja kahe tuhande kaheksandast aastast pole meil olnud vaja kaugemale mitte kunagi minna. kuna kesksete vastaspoolte äh, osatähtsus suureneb, siis me peame mõtlema, kuidas nende rolli kindlustada. toodete arv suureneb, mis läheb nende äh, depositooriumite kaudu ja meil tuleb mõelda ka koostöös haldamise peale. kui peaks tekkima probleeme nii väljaspool kui ka seespool keskset vastaspoolt, siis me peaksime mõtlema selle peale, kuidas sii-, CBSS ja Jesko põhimõtteid kasutada ja me peaksime selgelt paika panema, et millal lõpeb nii-öelda kriisist väljatulemine või millal on vaja kasutada kriisimehhanismi ja me peaksime tõesti üritama, mina üritasin seda esimesena teha, defineerida seda vahet ja ma oma raportis olen teinud ettepaneku, et see Emeri äh, kaskaadi põhimõte on väga hea Äh, põhimõte, sest äh, sellega on võimalik juba kulusid katta. nagu öeldud, need kulud on äh, väga ebatõenäolised, aga kui kliendi vara läheb mängu, siis see on see kõige tähtsam koht, kuhu pöörduda, selleks on see riiklik ametiasutus ja meil on vaja seal kriisilahendusmehhanismi, mitte aga taastumismehhanismi kui me oleme ära kasutanud keskevastaspoole ja kaskaadi põhimõtte ja äh, tavalised keskdepositooriumi meetmed ei äh, kehti enam, siis on meil vaja äh, riiklikku vastutavat asutust. Need on need põhilised jooned. ma üritasin keskenduda kahele valdkonnale, kus meil on suurem risk meil on keskdepositooriumid ja kesksed vastaspooled, mis on süsteemse tähtsusega nii äh, äh, kohalikule kui ka üle-euroopalisele turule ja sellepärast on tähtis, et meil oleks korralikud kriisilahendusmehhanismid, mis oleksid kooskõlas CPS ja JOSCO rahvusvaheliste põhimõtetega, aga me peaksime täpselt äh, vaatama, kuhu me tõmbame selle eraldusjoone et milline on see kriisilahendusfond ja milline on kohaldusala. mul oli tõesti suuri kahtlusi, kas me peaksime minema kaugemale keskdepositooriumitest ja kesksetest vastaspooltest praegusel hetkel, kas me peaksime ka maksesüsteemid kaasama, kas me peaksime kauplemisplatvormid äh, ja ka varade halduskindlustused CBSS ei oska puhul, kes depositooriumi ja kes seda vastaspoolsete äh, nõuete äh, põhimõtted lähevad kaugemale kui ülejäänud äh, valdkondades tehtud põhimõtted ja sellepärast arvan ka mina, et me peaksime keskenduma nendele. me oleme siin MIFID-i ja mm, kauplemisplatvormidega tegelenud, seal on valitsused sisse toodud ka kapitalinõuete direktiiv samamoodi, nii et tõesti tegemist on erinevate valdkondadega ja kindlustusettevõtete puhul on ülitähtsaks ka Solventsus kaks, nii et meil on terve rida lahtiste otstega õigusloomelisi projekte ja see tuleb nüüd neid äh, otsi sõlmima hakata ja peame hoolitsema sellest, et me teeme seda õigel ajal Äh, nii et koheldusala on tõesti väga tähtis. ma väga vabandan, tegemist on tehnilise küsimusega, vabandan kõigilt, kes leiavad, et see on liiga igav, et sellesse äh, põhjalikumalt süveneda, aga ootan variraportööride kommentaare, sest nendel on kindlasti kohe palju lisada. suur tänu, Keit! ja nüüd variraportöörid ja kõigepealt Rahvapartei ning Danuta Hübner um,. Sure, uh, very much um,. I would like to, to start by, by aitäh! tahaksin äh, öelda, et äh, kui me tõesti tõsiselt soovime finantsturu korralikule toimimisele korralikku taustapõhja luua, siis tuleb meil õigusloomelise tööga edasi minna ka mittepangandusteenuseid pakkuvate asutuste puhul ja see, mida Kei ütles, teeb täiesti selgeks, et Euroopa Liidu seadusloome ja need eesmärgid äh, turvalisemat finantsturgude õhustikku luua on äh, olnud edukas ja praegusel hetkel toimub rohkem kliirimist ja arveldamist äh, meie finantsturgudel. Kei mentioned siin Eimerit, Mifid kahte ja ka teisi võimalusi. meil on väga tähtis hoolitseda selle eest, et äh, turgude äh, toimimine oleks riskivabam ja et äh, surve turule väheneks. meil on vaja välja töötada nii taastamis kui ka kriisilahendusmehhanisme selleks, et turud ei kukuks läbi ja Kei raport äh, tegelikult äh, lükkab ka arutelusid minu arvates õiges suunas. siin on äh, tähelepanu pööratud teatud põhijuhes, juhistele kriisilahendusmehhanismide jaoks mittepangandusteenuseid pakkuvatele asutustele ja lisaks sellele raportile tahaksin veel keskenduda tervele reale punktidele, mis leiavad kajastamist äh, minu raporti projektis, mis peaks olema lisaks äh, GEI raportile. kõigepealt äh, üldine lähenemine taastamis- ja kriisilahendusmehhanismide puhul ma usun, et need mittepangandusteenuseid pakkuvad äh, asutused peaksid ise välja töötama korralikud äh, tegevuskavad, mida siis järelevalve, vastutavad järelevalveasutused üle vaataksid ja neil peaks olema ka õigus äh, nõuda muutusi nende tegevuskavadesse Äh, ametiasutustel peaks olema võimalik sekkuda, kui selleks on äh, põhjus, aga samal ajal peaksid äh, asutused mõtlema ka selle peale, et nad võivad turul, surve all turul tekitada selle sekkumisega veelgi rohkem ebakindlust Re kriisilahendus ja järelevalveasutused igas liikmesriigis peaksid üritama teha koostööd ja informeerima üksteist. kontserni äh, kriisilahendusmehhanismi puhul tõesti erinevad kontserni kuuluvad äh, ettevõtted peavad andma oma nõusoleku ja me peame siin ka äh, kodu ja lähetusriigi huvidega arvestama. ma arvan, et kui me töötame välja kriisilahendusmehhanisme äh, nende mitte pangateenuseid äh, osutavatele asutustele, siis on väga tähtis, et me mõtleksime ka selle peale, et kes depositooriumitel on vaja välja töötada nõudeid, mis on kooskõlas nende vajadustega. me teame, et kes depositooriumite ülesanne on väga raske ja punktis kaksteist äh, on väga õigesti öeldud, et äh, kriisiolukordades äh, peab äh, peamine arveldusfunktsioon jätkuma, kuid meil tuleb mõelda ka teiste tegevuste peale millega keskdepositooriumid äh, tegelevad. ja siin tuleb võib-olla neid erinevaid ülesandeid siduda ka arveldusfunktsiooniga ja kui tekib süsteemne risk, siis see võib ohustada ka arveldamist. nii et see side keskdepositooriumite ja arveldusfunktsiooni puhul peab säilima. ma vihkan kõiki neid lühendeid ja kui ma mõtlen siin äh, Äh, keskdepositooriumi poole, äh, lühendi peale, siis ma iga kord pole ise ka enam kindel, et ma tean, millest ma räägin. see kesksete vastaspoolte küsimus, kui neil on panganduslitsents, ma arvan, et me peaksid siiski alluma kesksete vastaspoolte äh, erilisele süsteemile, mitte aga pankade kriisilahendusmehhanismile ja suureks mureks on siin see, et pangad äh, peavad äh, äh, paika panema ka selle määra nõuetest, millest, mida võib kustutada. ja ma arvan, et nendel asutustel äh, ei peaks seda õigust olema. maksesüsteemide puhul äh, ka neil on vaja korralikke äh, taastamise kriisilahendusmehhanisme, sest äh, nad on sularahatehingute südames ja igasugused turu kõikumised mõjutavad ka teisi turu osapooli kui me mõtleme üheksakümne kaheksanda direktiivi peale, siis see lahendab juba maksesüsteemide probleeme, aga see direktiiv äh, ei lähe piisavalt kaugele kriisilahendusmehhanismide osas ja on täiesti selge, et meil on vaja konkreetseid tingimusi. viimane küsimus, mis puudutab kindlustusturga, siis ma arvan, et praegusel hetkel Kei küll natukene puudutab seda küsimust oma raportis ja ma saan aru, et ta teeb seda sellepärast, et äh, meil tuleb arvestada kõikide arengutega, mis toimuvad Solventsus kahe osas. ma ei tea, kui kaugele me oleme jõudnud, kuid tundub, et asi viibib ja, ja ma ei tea, kuidas äh, Kei raportis äh, neid küsimusi lahendada kuid üleüldiselt ma usun, et tegemist on suurepärase algatusega äh, Äh, mille kallal Kei on töötanud ja ma loodan, et ka variraportööride arvamusi arvestatakse ja see siis kogu meie raportiga arvestab ka lõpuks komisjon. sest väga tähtis on see töö selle küsimuse kallal lõpetada pigem varem kui hilja. suur tänu, Danuta. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Leonardo signor <clears throat> presidente io eh, ringrazio la collega swinburne perché. aitäh ma tahaks tänada kolleeg swinburne'i tegemist on väga vaevalise ja mitmekihilise tööga ja kolleeg nagu kolleeg Hübner ütles arvan ka mina et variraportööridena saame me anda konstruktiivse panuse selleks, et määratleda õiguslikku äh, raamistikku Euroopa tasandil. raamistik, millega seda keerukat äh, probleemi ja ja, ja, ja äh, ja kriitilise tähtsusega turu infrastruktuuri ähvardavaid ohte saaks vähendada. on tehtud ettepanekuid tuua väl-, tulla välja uue õigusliku aktiga, aga EMIR ei saa asendada kogu õiguslikku raamistikku, kui tegemist on maksevõime taastamise või kriisilahendusega ma saan selle kohta teha omalt poolt spetsiifilisi ettepanekuid ja sooviks äh, teha mõningad omapoolsed märkused. ja äh, tulla välja ettepanekutega proua Sembernile. ühelt poolt äh, on meil vaja piiri näha ette ähm, paremad piirangud ähm, kui seni kehtivas õigusaktis, aga me peaksime keskenduma eriliselt äh, kesksetele, keskdepositooriumitel, äh, kesksetele vastaspooltele see on ka teema, mille kohta ma tahaksin teha omapoolseid ettepanekuid. aga me ei tohiks äh, jätta tähelepanuta asjaolu, et äh, on äh, palju muid turuosalisi, kui näiteks varahaldajad, kes samuti jätavad tegevusele oma jälje. ning mingil hetkel muutuvad nad järjest äh, äh, olulisemaks äh, süsteemi toimimise seisukohalt. ning ka varipangandus muutub järjest olulisemaks ning see puudutab järjest enam ka selliseid teemasid nagu näiteks lik-, likviidsus. ma isiklikult arvan, et see algatusraport peaks avama meile võimaluse selleks, et äh, anda neile struktuuridele ja kriitilisele infrastruktuurile võimalu-, uusi võimalusi, aga arvesse tuleb võtta loomulikult neid mõlemat aspekti, mida ma alguses mainisin. ja me peame tegelema kindlasti ka kesksete vastaspooltega eelkõige arvan ma, et äh, pärast äh, seni tehtud tööd ja EMI e, turuinfrastruktuuri määrusega ei ole ju äh, töö veel lõppenud. Ähm, ma arvan, et nende pangandussektori väliste asutuste süst-, olulisus süsteemi toimimise seisukohalt muutub järjest suuremaks ning seetõttu tuleb tegeleda ka maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistikuga. selle kohta veel kaks märkust. ma arvan, et et me peame mõtlema keskete vastaspoolte äh, ülesehitusele. Äh, selge on see, et äh, võttes arvesse nende rolli ja tähtsust, võib äh, nende äh, olulisus süsteemi toimimist silmas pidades olla äärmiselt erinev. see tähendab seda, et kui meil on äh, riiklik keskne vastaspool, mis võib anda panuse finantsstabiilsuse saavutamisse, siis minu silmis on see seotud ka sellise olukorraga, kui, mis võib muutuda täiesti vastupidiseks, kui riiklikud järelevalveasutused äh, ei äh, toimi korralikult. see tähendab, et äh, on äärmiselt oluline, et et töö kvaliteedile tuleb pöörata tähelepanu, tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas toimivad riiklikud järelevalveasutused ning mis puudutab keskseid vastaspooli, siis tehnilisi detaile ma praegu ei tahaks kommenteerida, mis puudutab äh, keskete vastaspoolte toimimist. seejuures on äh, oluline loomulikult see, et kesksed vastaspooled peavad äh, alati olema võimelised pakkuma välja erinevaid võimalusi oma liikmetele, aga tuleks keskenduda konkreetsemalt ühele aspektile, mis puudutab kasutajaid. selline võimalus on oluline, kuna tegemist on küsimusega, mis puudutab äh, tasakaalu ja olulisust äh, süsteemi mm, toimimist silmas pidades, aga me peame mõtlema ka sellele, et äh, kuidas tagada äh, kesksete vastaspoolte kasutajate kaitse. tegemist on siis äh, klientliikme määratlemisega ja tuleb silmas pidada seda, et kliendikaitse on äärmiselt äh, oluline teema ning tegemist on delikaatse teemaga, ma ei tea, mil määral on seda võimalik äh, selles kontekstis äh, käsitleda, tegemist on tuletisinstrumentide teemaga, mida ei, millega ei kaubelda kontrollitud turgudel. selle jaoks on ette nähtud eraldi tasud, aga ka neid tuleks äh, Äh, kunagi käsitleda selleks, et äh, et neid ei, nendega, nende puhul ei oleks tegemist kuritarvitustega ning keskete vastaspoolte probleemide lahendamine peab äh, toimima nii, et kasutajatele oleks tagatud kaitse ning et nemad ei ka, peaks kandma kogu kriisist äh, tulenevaid probleeme. lõpetuseks tahaksin rääkida keskdepositooriumitest ja nende rollist. roll on küll sarnane nagu ka keskmete vastaspoolte puhul, aga käesoleval juhul võib meid äh, vaadelda instrumendina, mis võimaldab äh, luua kohustusi. ent, aga pigem peaks asi olema nii, et äh, ametiasutuste roll seisneb selles, et kriisiaegadel tagatakse tegevuse jätkumine adekvaatses vormis et äh, antaks panus äh, kriisi lahendamisse ja finantsstabiilsuse tagamisse. Need olid äh, esialgsed märkused minu poolt. loomulikult olen ma raportööri käsutuses selleks, et detailsemalt oma seisukohti jagada. ja selleks, et äh, raportit parandada, sest äh, alati, kui tahetakse midagi innovatiivset teha, siis äh, näeme me ikkagi, et raskusi on päris palju, aitäh! Um... suur tänu, mina olen ALDE poolt variraportöör ja seetõttu ma võtan ka ise sõna, tänan Kei selle raporti eest ja suur tänu ka nende jooniste eest teie seletavas osas. ma arvan, et äh, Äh, kui me üritame selle asjaga jõudu katsuda, siis need joonised muutuvad veelgi keerulisemaks. rääkides nüüd äh, reguleerimisalast, siis raporti võib jagada kahte ossa. ühelt poolt kriitiline taristus, mida sa oled väga põhjalikult käsitlenud ja mille puhul me peame üritama leida vastuseid, ettepanekuid äh, ja lahendusi edasi toimimiseks, et esitada omapoolsed ettepanekud komisjonile sest komisjon peab selles valdkonnas ka seadusandliku ettepaneku tegema. ja teises osas on äh, need aspektid, mis vajavad põhjalikuma uurimist äh,. ma tegelikult ei ole otsustanud, mida ette võtta varahaldusega. kui me peame silmas neid probleeme, mis on tekkinud väärpaberstamisega seoses äh, ja varade haldusega eh, ning rekapitaliseerimisega, kuidas huvisid määratletada, hetkel on see kõik veel äh, muutumas ja liikumises äh, ja üha rohkem äh, investorid nõuavad, et varahalda-, haldajatel oleks ka teatud kohustused ja see omakorda mõjutab seda, mis juhtub sees, kui üks osapool läheb põhja või mitte kui me räägime aga kriitilisest infrastruktuurist, siis me saame nende küsimuste puhul teatud lõpplahendusi pakkuda ja ma tean, et Piiter, kes on kõne soovinud, tahab ilmselt täiendada seda kindlustuse osas, kuid äh, me oleme äh, panganduse, kriisilahenduse ja maksevõime äh, taastamise ülesanded institutsioonilistele investoritele Äh, peale pannud ja see omakorda mõjutab ka seda, äh, kuidas kindlustus- ja pensionifirmad hakkavad oma probleeme lahendama. <clears throat> me loodame, et see on piisavalt hästi hajutatud, et äh, kriisiga seoses tekkinud kahjud lihtsalt ei kanda ühest valdkonnast üle teise hetkel on liiga vara kogu seda probleemi lõplikult lahendada, kuid vähemalt me saame juhtida tähelepanu selle probleemile Äh, pangandussektoris äh, saadi väga head õppetunnid, äh, kui suured pangandusasutused, keda ei saanud lasta põhja minna, alustasid oma kriisilahenduskavade elluviimisega. ja seetõttu on oluline, et see maksevõime taastamine ja kriisi lahendamine toimub. ma olen andnud ka omapoolse panuse, üritanud need nõuded sisse viia ka seadusandlikesse ettepanekutesse, mis on käsitlemisel Äh, osa ülesandeid antakse keskpangale või kuskile mujale. maksesüsteemide puhul on keskpankadel ka oma roll täita ja seda mõistavad ka pangandusasutused ja võib-olla mõned olulised küsimused kuuluvad just sinna, kuid me peame nüüd äh, välja mõtlema, mis on need olulised küsimused ja mis saab ülejäänud probleemidest, äh, selleks et tagada korralik menetlus ja vältida korrapäratust. võib juhtuda, et mõningad probleemid ähm, maksejõuetuse puhul jäävad niimoodi kuskile hõljuma ja võib-olla äh, kulub rohkem aega selle protsessi lõpuleviimiseks, et kindlaks määrata, kes kellele võlgu on. ja see on erinev äh, lähenemine. ja teile võib-olla tundub, et mõnikord, kui me mõned nõuded peatame, on võimalik probleemi lahendada ähm, probleeme nende jaoks, kes on selles nii-öelda äh, vahepealses ähm, etapis. ja ma mõistan ka sinu äh, äh, katset kindlaks määrata, kas see keskne vastaspool võiks olla just see piirijooneks maksevõime taastamise ja kriisi lahenduse vahel ja nüüd need kesksete vastaspoolte kontekstis äh, äh, sa nagu eelistad kliente, nagu ka tagatiste puhul te ütlete, et see on viimane etapp. kuid mõnikord need kahjud kantakse üle äh, kliendile ja millal seda ette tuleb ja millal seda võib ette tulla. Äh, ka seda peame arvestama Äh, kui me tõmbame paralleeli pangandussektoriga, siis lõppkokkuvõttes kõik see läheb hoiustajate õlule ja hoiustajad ju oma rahast ilma. Äh, kui see hoius on tagatud, siis nad saavad kindlustusfirmalt selle raha tagasi, sest kõik on sellises riskiolukorras. kas see tähendab seda, et kõik, ka klient kes osaleb tuletisinstrumentide äh, kauplemises, peab mõistma, et lõppkokkuvõttes võivad nemad ka kaotada, kui nad äh, hoiustavad oma raha pangas ja pank läheb pankrotti, siis hoius jääb rahast ilma. Äh, me peaksime sellist mõttemalli võib-olla analüüsima ja võib-olla tuleb sellele olukorraga silma vaadata ja võib-olla inimesed hakkavad vähem tuletusinstrumente kasutama ja võib-olla see polegi halb sa räägid ka äh, klientidest ja kaudsest arveldusest väiksemate pankade puhul, äh, kui me räägime kesksetest vastaspooltest. Nad on võib-olla teine kategooria võrreldes äh, nende pangandusvälise sektori asutuste klientidega. ka see on oluline kategooria ja sellega tuleb tegeleda. eile koosolekul tõstatus ka see küsimus Äh, kui me arutasime Emiriga seotud tehnilisi standardeid komisjoniga äh, ja arutasime tagatise küsimust ja mis on vastuvõetav või mis mitte. ja ilmselt see mõjutab ka teisi äh, pangandussektori infrastruktuuri osasid me peame päris kindlasti tagama, et ka Euroopa järve, järelevalveasutustel on roll täita koordineerimisel Äh, seoses äh, maksuvõime taastamise ja kriisi lahendamise kavadega. Äh, Euroopa pangandusasutuse määruse puhul seda arvestati välja ja seetõttu kapitalinõuete direktiivis number neli kehtestati see ja seetõttu järelevalveasutustel on ka võtmeroll täita, kuna nende tegevus on väga piiriülene äh, ja ka nende tegevusel on potentsiaalsed mõjud. ka see tuleb selgelt välja tuua ja äh, me peame ka selle teksti puhul äh, arvestama seda, millised on seisukohad rahvusvahelise abireeli. kui me räägime nüüd äh, väärtpaberite keskdepositooriumitest, siis me peame mõtlema sellele, kas nad on pangandusasutused või mitte krediidiasutuse määratlus mm, kapitalinõuete direktiivis number neli on see, et nad peavad võtma hoiuseid. ja äh, see mõjutab olukorda ka nende tegevuslitsentse, äh, teatud tegevuslitsentsid on piirangutega ja me peame mõtlema, kuidas see mõjutab kesktise territooriumi ja äh, kas kesklise positooriumide tegevust mõjutab ka pankade kriisilahendusdirektiiv kui me peame siin eristuseks hoiuste võtmist, siis see võib-olla aitab meil selgitada, mis kuulub selle mõiste alla ja mis mitte. Danuta ütles üsna selgelt, et et teatud aspektid seostuvad teabega ja see toob meid tagasi taaskasutuse juurde, on vaja teada, kes, mis kellele kuulub ja arvestada ka neid probleeme, mis võivad tekkida, kui kasutatakse äh, tagatist äh, uuesti. suur tänu selle raporti eest, äh, ma suve jooksul analüüsin seda põhjalikumalt ja mõtlen, kas ma saan omapoolse abikäe osutada mõningate ideede määratlemisel ma mõtlen selle peale ja loodetavasti meil õnnestub sellega edasi minna ja anda omapoolne kasulik panus. nii palju siis minu poolt, äh, ALDE poolt, need hetkel on väga isiklikud mõtted ja roheliste nimel äh, Jean-Paul, kui sa soovid sõna. aga tegelikult Bass, mul on valesti kirjas Äh, kõigepealt ma hakkaksin mõtlema sinu suvepukse peale muret tundma, kas sa suvepuhkuse ajal tõesti hakkad selle raporti peale mõtlema. kõigepealt äh, vabandan Philippe Lambert'i peale, kes praegu osaleb EETRE hääletusel ja kes on tegelikult selle raporti variraportöör ja seetõttu ma esitan temapoolseid seisukohti ja tegemist on üsna tehnilise tekstiga, äh, kui sa pead asendama variraportööri, siis see muutub veelgi tehnilisemaks kuid äh, meie vaatenurgast, kui me vaatame sellele, äh, millele Kei on keskendunud, siis me tahame ütle Keile suur tänu, et kõik äh, sinu soovitused keskete vastaspoolte ja väärtpaberite kestetooriumitele on meie poolt igati teretulnud ja me ei näe seal midagi olulist, mida lisada, vaid mainiksin neid aspekte, mis meie arvates tuleks lisada. kui me räägime nüüd reguleerimisalast, siis meie arvates äh, äh, väga oluline arutada ka äh, kindlustusvõtjaid. ja kui me mõtleme seda, mis toimus ülemaailmse kreisi ajal ja see, mis toimus hiljuti Ühendkuningriigis, siis leiame, et tuleb rohkem tähelepanu pöörata teatud kindlustusandjate puhul kriisilahenduse kavadele. muidugi probleem on, kuidas neid välja selgitada, kuid me leiame, et et eh, kindlustusandjatel on mm, väga, väga olulised piiriülesed toimingud ja need on seotud tihedalt ka finantsinstrumentidega. ja meie arvates kaasneb lubamatu risk mõnikord ja selleks on vaja eh, kindlat eh, kriisilahendust mm, mehhanismi selliste kindlustusandjate puhul Äh, ja eriti nende puhul, kes tegutsevad piiriüleselt, on vaja sellist süsteemi. Äh, maksesüsteemide kohta ja varahalduse kohta ka meie leiame ja ka äh, Sharon ütles juba õigesti, et on vaja kindlalt määratleda Äh, sest on ka pangandussektori väliseid asutusi, mis osalevad võtmetegevusel nagu repoturgudel ja väärtpaberisestamisel ja nende ebaõnnestumine võib oluliselt mõjutada ka finantssüsteemi ja selles küsimuses me peame olema selgemalt seisukohal, kuidas neid tuvastada ja kuidas jälgida nende süsteemset tähtsust ja vajadusel vastu võtma ka konkreetse määruse, kuid praegu peaksime keskenduma sellele, kuidas selliseid asutusi tuvastada see oli nüüd teine punkt, mida ma soovisin lisada. ja lõpetuseks äh, kolmandana, ka teie juba mainisite lisaks äh, levikuriski konkreetsele kontrollile äh, suurpankade puhul, kes kuuluvad kesksete vastaspoolte hulka, me leiame, et Euroopa Süsteemse Riskiga Nõukogu ja EOSKA peab osalema ka reaalajas nii-öelda riski jälgimisel, mis Äh, arvestab ka suuri ähm, turu osapooli ja turu infrastruktuuri. ja kui me võtate arvesse äh, ka nimetatud kolme aspekte, siis äh, võite oodata meie poolt täiendavaid muudatusettepanekuid, kuid kõik meie ka toetame kõiki muudatusettepanekuid kesksete vastaspoolte väärtpaberite keskdepositooriumite kohta. roheliste tänan, kes keegi veel soovib sõna Eh, antud hetkel meil ei ole kommentaare. ja Piiter andis märku. tänan, Sharon me kõik jälgisime AIG probleeme, nagu Bass ütles, ja see oli üks määravaid tegureid eh, finantsteenuste läbikukkumisel, sest mitte keegi ei too vabandusi, äh, kui suured rahvusorganisatsioonid kauplevad enda nimel sellises mahus, ma olen täiesti nõus. Äh, mul tekkis küsimus, kas me võiksime lisada täiendavaid kihte sellele, mis on juba ette võetud, et meil toimuks lihtne arutelu ja mitte liiga keeruline arutelu selle kohta, mida tuleks teha, et me saaksime äh, soodustada õige hinnangu andmist. mulle teeb muret kuidas see mõjutab üldisi kindlustusandjaid võrreldes panganduskindlusandjadel, seal on seosed jaepangandusega ja äh, mõnikord need varad aetakse segamini äh, seoses sellega, kuidas pangad tahavad äh, hallata oma bilanssi ja mis on tegelikult, on kättesaadav hoiustajatele nende toodetena ja inimesed ostavad selliseid äh, pangandustooted pikema aja peale. Äh, ja Danuta mainis ka juba seda, et inimesed tahavad teada saada, kui kaugele me jõudnud Solventsus kahega. ka mina soovin seda teada. Äh, see, mida me oleme kuulnud, millest me oleme teadlik, viitab sellele, et võib-olla leitakse pikaajalisele tagatisele korralik lahendus, see on varade äh, käitlemisel ja, ja seetõttu me peaksime seda kaasama meie aruteludesse, arvestades seda, kui hakkavad kolmapoolsed läbirääkimised, eh, kui me räägime ka kesksetest vastaspooltest ja kui see jõuab hääletuseni. kõik need on paralleelsed küsimused, kuid ma arvan, et ka kindlustusvaldkond on äärmiselt oluline, arvestades, kui suuri varasid nad haldavad, kuigi riskikategooriad on erinevad, ka nende tegevuskategooriad on erinevad ja seetõttu ma toetan seda, mida ütles Kei äh, seoses rahvusvaheliste põhimõttega, äh, kui me räägime ka IAIS-ist äh, kuid me peame mõtlema ka sellele, mida me Euroopa siseselt ette võtame ja nüüd, kui ma räägin varahalduse lahushoidmisest, äh, investeeringute haldusest. seda me üritame parlamendis ja komisjonis läbi viia, et ametlikult tegevusi lahus hoida. Äh, näiteks äh, investorite, fondi investee-, investorite ja varade halduse vahel. meil on vaja ka mingeid mehhanisme, et kaitsta investoreid ja see tõusetub ka eelmistest aruteludest meie komisjonis. ja G kuulab, ma ei taha äh, olla vaenulik, kuid iga kord, kui me viitame äh, finantsasutustele, siis me toome võrdlusena pangandusvaldkonna, kuid pangandusvaldkond ei ole olnud eriti edukas viimasel ajal. kuid seetõttu see määrus on olnud kõige karmim äh, sektori jaoks ja tulemus võib olla, et teised finantsasutused, kes osalevad finantsturgudel, äh, võivad saada samasuguse lähenemise osaliseks, mis ei ole võib-olla hädavajalik. meil võttis, meil kulus mitu aastat jõuda selleni, kus me oleme jõudnud, kuid siiani arutelud jätkuvad. kuid tegelikult tegemist ei ole pangandusvaldkonnaga ja me peame mõtlema sellele, kuidas me tahame käsitleda teisi finantsasutusi, see on palju keerulisem valdkond ja sina tunned paremini kui teised, et ei ole vaja võrdlusi, sest see on väga kadar. ma lugesin sinu äh, seletuskirja ega kommentaare ja mind intrigeeris see, et äh, sa peaaegu kritiseerisid saavutatud. loodan, et aasta lõpuks äh, kõik jõuab tasakaalu ja me käsitleme neid küsimusi eraldi ja saavutame ka võrdse kohtlemise Äh, ja ei kanna seda üle, mida me arvame pangandussektori jaoks vajalikku kindlustussektorisse. Ähm, kuid sellegipoolest me toetame seda raportit, arvestades kõiki kommentaare ka, mida Sharon esitab ja ma loodan, et ähm, täiendavate muudatusettepanekute ja arutelude tulemusel see muutub paremaks. võib-olla tasuks muuta ka pealkirja Äh, sest kriisilahendus ja maksevõime taastamine on rohkem pangandusalane termin, tegemist on aga pangandusväliste asutustega. Äh, võib-olla seda tahaks, tasuks kaaluda. ma arvan, et äh, me oleme selle pealkirjas kinni, me võime alati alapealkirja lisada, kuna see on algatusraport. kas keegi soovib vastata nüüd esitatud küsimustele? suur tänu nagu eelmise raporti puhul äh, ma pean ütlema, et kahjuks selle pealkirja ei mõtelnud mina välja ja me oleme selles kinni. me oleme Euroopa Liidus juba jõudnud väga kaugele, et tagada stabiilsem, läbipaistvam turu toimimine ja üksikud õigusaktid, mille kallal me oleme töötanud või töötame praegu, on juba kehtestanud väga palju juhtimis- ja valitsemispõhimõtteid ja äh, asi toimib paremini kui varem. seega me ei alusta mitte puhtalt lehelt, meil on juba väga hea alusstruktuur paigas, kas juba paigas või varsti äh, kehtestatakse ja kui me räägime kesksetest vastustuspooltest ja äh, sellest, mida on FSB või CBC IOSCO teinud, on oluline, et ka äh, pangasväliste asutuste jaoks arvestatakse kriisilahendusvõimalustega. Äh, on oluline, et kriisiaegadel Äh, on kasutada juba läbimõeldud protsess, menetlus, äh, milles on kokku lepitud turu reguleerivate asutustega, et keegi ei oleks üllatunud sellest, kuidas hakatakse toimima ja et on olemas tõeline õigusraamistik, mis võimaldab tegutseda, tagamaks turu stabiilsuse tervikuna, mitte ainult ühe osapoole jaoks. ja seetõttu on oluline et me CBSS JOSCO põhimõtted kanname üle ka Euroopa Liidu õigusraamistikku selleks, et täita veel olemasolevad tühimikud ja ma nõustun äh, proua Hübneriga, et tihe koostöö äh, kõikide jurisdiktsioonide vahel on oluline, ka planeerimine on oluline piiriüleste tegevuse puhul ja mitte ainult Euroopa Liidu ja ülemaailmse tasandil, sest väga paljud need asutused omavad ülemaailmsed haared. ja Sharon ütles ka, et äh, ka Äh, oluline äh, tugevdada koordineerivat rolli Euroopa järelevalveasutuste puhul. kui me räägime äh, reguleerimisalas, ma lootsin, et me saavutame ühemeelsuse, et me kitsendame seda raskete, kesksetele vastaspooltele, keskteiste territooriumide ja maksesüsteemidele ja tundub nüüd, et kolleegid tegid ettepaneku seda natuke laiendada. probleem on selles, mida juba mainis härra Dominici ja teised nimelt, et varahaldajad võtavad üle uusi ärimudeleid, kas meile meeldib see mitte, on toimunud muutus ka nende ülesannetes ja Sharon Äh, mainis juba hüpotiseerimist ja äh, varade kasutamist, seega varahaldajad täidavad juba erilist rolli, kuid see on oluline tegevusvaldkond ja see ilmselt vajab eraldi käsitlemist kas varipanganduse raames või eraldi õigusaktis, sest tegemist on väga laia valdkonnaga, see vajab erilist tähelepanu ja seetõttu mulle tundub, et äh, võimalus jätta see nii, nagu ta on praeguses raportis, on võib-olla parem kui laiendada. võib-olla on liiga ennatlik rääkida selles raportis sellest äh, sügavamini, sest äh, CCP-d ja kesksete depositooriumide maksesüsteemidega on palju enam arenenud ja me avaldame neile suuremat survet võrreldes Ameerika ja võib-olla ajamoment on selline, et meil on vaja kiirustada äh, mulle tundus, et me liigume niisuguse äh, mm, keskse teema poole, kuid ilmselt me peame seda arutama variraportööridega, kuidas edasi liikuda, sest praegu ilmselt eelistatakse suuremat keskendumist olulistele teemadele, mitte laiendamist. see ei tähenda seda, et me ei tähtsusta teisi valdkondi. ma vast-, lihtsalt ütlen, et teised valdkonnad on ka nii olulised, et nad vajavad eraldi käsitlemist äh, ideaalolukorras finantsasutused äh, peaksid pakkuma teenuseid pankadele ja võib-olla teatud kaalutlusõigus on õig-, oluline ja väga paljud on kriisis väga hästi toime tulnud ja me peaksime äh, õppima nende kogemustest ja me ei tohi unustada, et Euroopa kriitiline infrastruktuur on kriisiolukorras väga hästi toiminud. ja ei pidanud kasutama kaskaadi põhimõtet. Äh, ja meie kesksed petoorimid toimisid väga hästi ja äh, selles raportis me käsitleme äärmuslikke olukordi. mitte keegi ei ole ju huvitatud oma nõnda surmast ja seetõttu, kui me räägime äh, kriisilahenduskavadest, siis see tähendab seda, et need asutused peaksid mõtlema, millised on õiguslikud tagajärjed kriisi puhul ja tundub, et mõningad asutused on väga huvitatud selle läbivaatamises, oma äriplaanide läbivaatamist äh, õigusliku äh, kindluse tagamisest, et nad teaksid, kuidas tegutseda, kui midagi erakorralist ootamatut juhtub. ja seetõttu ma arvan, äh, sellise raamistiku loomine Euroopa Liidus äh, on ettevõtmine, millel ilmselt vastuseisu ei saa olema ja ma usun, et turuosalised seda toetavad. ma igati ootan teiepoolseid kommentaare. Äh, ma panin tähele, et kriitilisema turuinfrastruktuuri jaoks te soovite eraldi kriisilahendussüsteemi ja mitte sidumisele panganduse süsteemiga ja ma loodan, et variraportööridega meil toimub põhjalikum analüüs, äh, kus on see maksevõime taastamise kriisi lahendamise kava tähtsus äh, kesksete vastaspoolte poole, millal äh, klientide varasid kaasatakse, millal mitte. ja kui niimoodi otsustatakse, siis peab järelevalvet teostama riiklik pädevalveorgan ja kui jõutakse sellesse etappi, et ka klientide varasid hakatakse kaasama, siis arvestades seda, et äh, härra Langeni äh, kaskaadi põhimõte on üsna äh, põhjalik meetod äh,, mitmetasandiline kliiringu osapoolte puhul äh,, sest kliiringu osapooltele makstakse teenuse eest nende klientide poolt ja seetõttu nad ei peaks eh, üle kandma oma kahjusid eh, maksvatele eh, klientidele. suur tänu teile ja ma jään ootama teie muudatusettepanekuid septembris. Uh, suur tänu! nagu ma ütlesin, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmas september, nii et äh, see langeb mingil määral kogu ka sinu puhkusega ja arutame kahekümne kolmandal septembril, soovime hääletada EKONis seitsmeteistkümnendal oktoobril ja loodame, et täiskogule läheb see raport novembrikuus. ja nüüd annan ma juhtimise üle Teodorile, kes tegeleb ülejäänud hommikupooliku küsimustega, sest mul tuleb minna institutsioonide vahelisele kogemuste vahetusele Keskpangaga Okay, let's start moving to the report of uh, Jürgen. Läheme edasi Jürgen Kluute raportiga. see puudutab maksekontosid ja juurdepääsu maksekontodele. härra Kluute, palun. jah, aitäh. aitäh tahaksin kõigepealt viidata sellele, et äh, on olnud väga mitut katset vaja. mul kolleeg ütles mulle, et viis äh, äh, korda oli vaja katsetada, enne kui komisjon nõustus selle projektiga ja sellega ka välja tuli. nii et ma tahaksin tervitada seda, et komisjon selle dokumendiga välja tuli, kokkuvõttes on tegemist päris hea dokumendiga meie töö jaoks ja meie huvide edendamiseks, millega siin tegemist on. aasta tagasi, neljandal juulil kaks tuhat kaksteist hääletasime parlamendis algatusraportit, milles oli peamiselt juttu juurdepääsust ähm, põhipanga kontole, meil oli väga äh, põhjalik arutelu, meil oli ka laiapõhjaline hääletustulemus. ma loodan, et me saame ka nüüd jätkata tööd äh, praeguse dokumendi alusel edukalt ja me kohustume siis oma kodanikele ja valijatele ehm, kasulikku tulemust äh, saavutama. nii et need reeglid, mida me praegu arutame, neid äh, peaks hindama sellest aspektist, äh, mil määral nad toetavad tarbijaid, annavad võimaluse, et me looks konkurentsi maksekontode vahel ning äh, tegemist on ka pankade suhtes usaldamise tugevdamise või taastamisega. mõningates liikmesriikides äh, ei ole need äh, asjad eriti teada, kui tulla Lääne-Euroopast, on riike, kus usaldus pankade vastu on väga väi-, madal, kus inimesed ei lähe eriti panka selleks, et oma teenitud raha sinna, seal hoiustada, sellepärast, et äh, neil on äh, liiga vähe usaldust pankade vastu. seetõttu peaks see direktiiv andma panuse ka sellesse, et äh, suurendada üldiselt usaldust pankade vastu ja andma sellega panuse ka sellesse, et siseturg saab äh, ühtlaselt areneda ja et siseturu kõik osad saavad ühtlaselt ase-, areneda. komisjon siis äh, tuli välja ettepanekuga, mis ei reguleeri mitte ainult juurdepääsu pangakontodele, vaid reguleerib ka äh, pangakonto hoolduskulude läbipaistvust ja seda, kuidas oleks võimalik viia oma pangakonto ühest pangast üle teise panka. ma praegu siis äh, võtan kõik teemad järjekorrast läbi vastavalt äh, äh, raporti ülesehitusele. esimeses peatükis on äh, juttu panga äh, kuludest. komisjon teeb ettepaneku, et äh, oleks sellised äh, veebileheküljed, mis võimaldaksid paremini mõista panga kulusid ja aru saada sellest, et kus nad soovivad kontot avada. ja sellega on seotud ka see, et enne kui äh, üldse konto avatakse, peaksid pangad andma ülevaate oma kuludest, mõningates riikides nii ka tehakse, seda nii ka tehakse, mõningates aga mitte. selles ülevaates peaks siis kajastuma, et milliseid kulusid milliste pakettide eest võetakse ja selliste ülevaadete terminoloogia tuleks harmoneerida ja kui tegemist on klientidega, kellel on raske seda teemat mõista, siis neile tuleks koostada ka sõnastik ning komisjoni arusaamise kohaselt äh, peaksid äh, kliendid saama üks kord aastas ülevaate tegelikult makstud kuludest, see on ka üks äh, vahend, mis võimaldab oma pangakonto kulusid võrrelda teiste pankade kulu, konto mm, hoolduskuludega ning igas riigis peaks olema äh, vähemalt üks veebilehekülg, mis võimaldaks äh, kontohalduskulusid äh, võrrelda ja sellised äh, sellised veebileheküljed peaksid saama ka kvaliteedimärgi ja peaks olema olemas ka selline veebilehekülg, mis võimaldaks saada infot kõigi riikide vastavate veebilehekülgede kohta kui ma praegu lähen mõnda poodi, siis on normaalne, et äh, kaupade hinnad on ära toodud, et tarbija teaks, mis äh, kaup talle kui palju maksma läheb, aga pankade puhul asi nii ei ole. Äh, alati see nii ei ole pankade puhul ning tekib küsimus, et miks tulevikus ei peaks see pankade puhul olema täpselt sama enesestmõistetav nagu teiste majandusharude puhul mul on mõningaid täpsustusi komisjoni ettepanekute kohta, näiteks see, et me oleme veidi kooskõlastanud äh, määratlusi makseteenuste direktiivi määratlustega, seal oli mõningaid äh, asju, mis äh, ei olnud täpselt sama, mulle tundus, et oleks mõttekas kasutada täpselt samu määratlusi selleks, et vältida vääritimõistmisi või erinevaid tõlgendusi. enne pangakonto avamist peaks tarbijatel olema teave kõigi äh, tulude kohta, mida nad mm, või, peavad äh, võib-olla tasuma muuhulgas äh, ka ka hoiuseintresside ja arvelduskrediidi intresside kohta võrdlus äh, veebilehed on äh, kindlasti väga kasulikud, äh, aga nad peavad olema sõltumatud ja nende kvaliteet peab olema hea. järelevalve tasude arengu üle tuleks samuti juurutada ja tuleks kohustada riike omama sellist võrdlus äh, kodulehekülge, hoolimata sellest, et on ka mõningaid teisi institutsioone, kes võib-olla selliseid äh, võimalusi pakuvad ning Euroopa Liidu tasandil peaks olema siis äh, portaal, mis võimaldaks saada vastavat teavet, see ei peaks seda teavet dubleerima, vaid lihtsalt juhatama inimesi edasi vastavate riikide kodulehekülgete juurde ning äh, edasi konto üleviimine ühest pangast teise, see on kohati päris keeruline toiming, mõned isegi kardavad seda ette võtta ning komisjon soovib luua õiguskindlust ja teha selgeks, et kes peab milliseid ülesandeid millisteks tähtaegadeks täitma Äh, tähtajad on vajalikud, äh, sellepärast et äh, konto üleviimine võib liiga palju aega võtta, kuna pank ei soovi koostööd teha, kuna ta kaotab kliendi ja see võib tekitada probleeme nagu näit-, näiteks üüri maksmisel või siis ka palgamaksete kättesaamisel. komisjon arvab, et pank peaks mängima olulist rolli ning pidevalt võimaldama siis äh, maksete edasi, edastamist SEPA ruumis on olemas vastavad võimalused, mida saaks kontode üleviimisel kasutada. ma arvan, et kui kliendid tahavad ähm, viia üle konto, mida nad on pidanud rohkem kui ühe aasta, siis nad ei peaks selle eest üldse midagi maksma. nii et äh, see üheaastane miinimumtähtaeg peaks aga vältima seda, et äh, Ehm, pidevalt vahetatakse panka, viiakse konto ühest pangast teise üle, ehm, see ei oleks mõistlik, aga kui tegemist on äh, kontoga, mida, mis kliendil on ühes pangas olnud juba ühe, vähemalt ühe aasta jooksul, siis äh, peaks selle üleviimine olema tasuta. komisjon soovib äh, lihtsustada konto üleviimist kogu ühisturul mm ja see oleks äh, ka konkurentsi soodustavaks aspektiks e-, eelkõige väiksemates riikides ning äh, siseturg tuleb avada ka pangaklientide jaoks, aga seejuures on ka terve rida praktil-, praktilisi probleeme, ma olen rääkinud äh, pankade esindajatega ja mõned probleemid on täiesti arusaadavad, näiteks mm, kui tegemist on äh, maksekorraldustega, mis tulevad näiteks väljastpoolt äh, SEPA ruumi, ähm, siis nendega on rohkem probleeme, ma olen selle kohta teinud äh, mõningaid muud, muudatusettepanekuid, aga neid on vaja veel arutada ja nendega tööd jätkata, nii et läbirääkimisi on vaja jätkata ja tegemist on pragmaatilise küsimusega, mille, millele me leiame kindlasti ka hea lahenduse ning kui äh, me tahame kõrvaldada riske, mis on seotud kontode üleviimisega, siis me peame minema kaugemale, on kaks mudelit, mida tarbijaühendused äh, nõuavad juba mitu aastat. esiteks, et äh, see nõudmine, et oleksid liikuvad kontonumbrid, nagu meil on liikuvad mobiiltelefoni numbrid et on olemas juba ka esimesed praktilised kogemused sellega, aga seda ei ole võimalik nii ki kiiresti ellu viia. me oleme kokku leppinud selles, et keskpikas perspektiivis soovime me selle teemaga tegeleda. aga ma arvan, et mõttekas oleks äh, seda arvesse võtta, sest äh, pikemas perspektiivis see tõesti lihtsustaks kontode üleviimist. ning teine alternatiiv äh, Hollandis, et on olemas äh, võimalused, et, äh, et näiteks ühe aasta jooksul pidevalt äh, edastatakse makseid, mis on tehtud ühele kontole teisele kontole. see ei ole tasuta teenus, aga ma arvan, et mõttekas on ka kurss sellele võtta ja Äh, võimaldada vastavaid tehnilisi lahendusi. ma arvan, et Euroopa Liit peaks äh, positiivseid äh, kogemusi arvesse võtma ja liikmesriike kohustama julgustama ja toetama, et selliseid teenuseid hakataks kasutama. ning viimane peatükk puudutab juurdepääsu põhimaksekontole. me oleme selle teemaga juba tegelenud, leppinud äh, üles, leppinud kokku heas, heas kompromissis ning äh, see ähm, Need muudatusettepanekud, mille ma, mis ma selle kohta tegin, nende puhul ma juhindusin äh, sellest, mida me otsustasime oma ähm, algatusraportis selle teema kohta ja koordinaatorid äh, on äh, ühel meelel, et me peame ja saame enne läbirääkimisi nõukoguga töö lõpetada ja me, see on ka meie usaldusväärsuse jaoks äärmiselt oluline, et me äh, töö kiiresti lõpule viiksime ning sooviksin veel rääkida juurdepääsust pangateenustele. on olemas suur erinevus selle vahel, mis me otsustasime Äh, algatusraportis, äh, sest algatusraportis äh, me otsustasime, et me kohustame põhimõtteliselt kõiki äh, panku, et äh, nad pakuksid äh, pa-, äh, põhimaksekontot, aga et on teatavad arengud, on mõningaid panku, mille puhul on mõistetav, et nende jaoks peaksid kehtima erandid. me oleme selle erandi jälle kaasanud, ma arvan, et selle allesjätmine on mõistlik, sest komisjoni ettepanekus on öeldud, et et selline võimalus peab kohustuslikus korras olema ainult ühes pangas aga võttes arvesse liikuvust äh, ühisturul, ei ole see mõttekas. Äh, samuti, kui me mõtleme konkurentsi peale, siis ei ole see mõttekas ning äh, see oleks ka diskrimineeriva iseloomuga, kui inimesed, kes sotsiaalsetel põhjustel sõltuvad sellisest korraldusest, kui juba panga tunnusnumbri alusel oleks võimalik tuvastada, et tegemist on äh, sotsiaalsete probleemidega inimestega. nii et äh, minu jaoks oleks äärmiselt oluline, et me äh, seda nõudmist kaitseksime ja et me komisjoni veenaksime, et nad oma seisukohtades järeleandmisi teeks ja see on ka kindlasti äärmiselt oluline aspekt läbirääkimistes nõukoguga. nii palju siis minu poolt äh, aitäh kuulamast ja mul on väga hea meel teie tagasiside ja kommentaaride eest. Nagu suur tänu ja järgmisena härra Langen. aitäh juhataja, kolleeg Klute on tõesti väga palju öö, ähm, tööd teinud, ta esitas sada kaheksateist muudatusettepanekut äh, ja nagu juba rõhutatud, ta võttis aluseks äh, pank- äh,, parlamendi algatusraporti, mis puudutas äh, juurdepääsu pangandusteenustele, aga esimene analüüs äh, näitab, et äh, kõik need ähm, aspektid, mis tollal rolli mängisid, äh, tulevad jälle äh, mängu, nii et me peame rääkima tõesti sellest, et kuidas me oma kompromisside juurde paremini suudaksime jääda ning teiseks, äh, mis puudutab pangad, siis meie leppisime kokku juurdepääsus põhilistele pangateenustele, mis on oluline, huvitav teema. komisjon aga tegeles hoopis ähm, teiste asjadega, muuhulgas ka juurdepääsuga põhilistele maksekontodele, mis oli juba ähm, teise siseturu paketi osa, aga mida ei olnud äh, lihtne läbi suruda. komisjon oma dokumendi leheküljel kolm kirjeldab seda, et et äh, kaheksakümmend viis inimest Euroopa Liidus ei oma maksekontot ja kakskümmend viis miljonit neist meeleldi avaks sellise konto. tuleb teada, et juurdepääs kontodele ei ole, on väga erinev, mitte üksnes isiklike olude maksevõime või äh, laenuvõimelisuse kontrolli tõttu, vaid äh, ka traditsioonid on väga erinevad mõningates Lõuna-Euroopa riikides on äh, inimestel palju suurem harjumus kasutada äh, sularaha ja mitte kasutada pangakontot, äh, nii et selliseid erinevusi ei ole kerge kõrvaldada. näiteks Saksamaal on ka selliseid elanikkonnarühmi, kes ka tänapäeval kasutavad meeleldi pigem sularaha ja mm, põhjuseks ei ole mitte tingimata see, et soovitakse maksudest kõrvale hiilida või et äh, tegeldakse rahapesuga, vaid tegemist on lihtsalt traditsioonilise käitumisega. lõpetuseks äh, ta, äh, arvan ma, et pädevus peaks jääma siiski liikmesriikidele, üksnes liikmesriikidel on võimalus muuta sellist käitumist konkreetsete meetmete abil ning seetõttu komisjoni äh, Äh, lähenemine, et äh, õiguslikuks äh, lähe-, et, et valitud on direktiiv, direktiivi lähenemine, see on õige, kolleeg Kluute on seda ka käsitlenud, ma arvan, et liikmesriikide vastutus on mitmel põhjusel oluline. Äh, härra Kluuta on ähm, seitsmes-kaheksas äh, kohas nõudnud äh, delegeeritud õigusakte ja nagu me teame, paljud kolleegid on nende suhtes väga kriitilised, näiteks delegeeritud õigusaktid ja Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti kaasamine paljud on väga kriitilised selle suhtes. me peaksime direktiivis reguleerima ära peamised faktid ja see on ka ettepaneku põhisisu, nii et neid delegeeritud õigusakte meil äh, tegelikult äh, vaja ei lähe. ning äh, infotasude kohta, see on küll väga õige teema erinevates mm, pankades on äh, kulud väga erinevad, näiteks Saksamaal on üks selline pangandusgrupp, äh, kus, mis äh, reklaamib, et neil on konto haldamine tasuta, aga kuskilt peavad ka nemad oma raha teenima, nii et direktiiviga soovitakse võidelda tõesti sellele, et ta-, tasud on, tasud ei ole võrreldavad ning liikuvad kontonumbrid, kolleeg, kolleeg Klute ettepanek oli see, aga mulle tundub, et see on vastuolus SEPA-ga ning äh, hiljuti ju kehtestati SEPA kontonumbrist, äh, mis muutuvad kõigile kohustuslikuks, seal on äh, riiklik kood, piirkondlik kood, pangakood vastavalt liikmesriikides, liikmesriikide ülesehitusele, kui meil on nüüd SEPA kontonumbrid, aga samal ajal äh, on meil veel teine paralleelne süsteem, siis äh, mina kardan küll, et sellega tekivad äh, järjest suuremad äh, kulud ja kuni viisteist miljonit eurot võib see maksma minna ning võttes arvesse seda, kui suured on pankade võlad ja milliseid meetmeid me oleme võtnud pangandussektori saneerimiseks. härra Klute ütles selgituses, et, et pikemas perspektiivis oleks tegemist hea lahendusega, mm, isegi kui see Rootsis äh, edukalt toimis, ei pea see veel äh, Euroopa jaoks olema miski mõõdupuu. ning äh, mis puudutab konto üleviimist ja konto üleviimistasu, siis minu meelest peaks tarbija ise saama valida, et milliseid ülekandeid ta edastab uuele kontole. komisjon tegi ettepaneku, et et klient võib seda teenust tellida, aga mina ei arva, et see peaks olema kohustuslik ja veel täiendavaid kulusid endaga kaasa tooma. ning järgmine aspekt selles raporti eelnõus on see küsimus, et härra Kluuto tegi väga palju ettepanekuid, millest mõned on väga kasulikud, pidades silmas ühist äh, resolutsiooni, aga mõned lähevad väga palju kaugemale. näiteks äh, ühenduse äh, portaal, mida haldaks Euroopa Pangandusamet, enamasti konto on seotud ju öö, öö, seotud vastava riigiga väga, väga ainult null koma seitsmekümne kahel protsendil inimestest on rahvusvahelisi pangakontosid. minul on Prantsuse konto ja Belgia konto, aga see, need ettepanekud, mida härra Klute on teinud, kas need on vastavuses tarbijate vajadustega või äh, minnakse siin liiga kaugele, et äh, see tegelikult äh, ei ole kulutõhus lahendus? komisjon oma eelnõus kinnitab, et härra Barnier ette, esialgsed ettepanekud lükati kõik tagasi mm, ning äh, Ähm, mõjuhinnang, hindamiskomisjon vi-, lükkas tagasi kaks äh, ettepanekut, äh, komisjon jätkas äh, siis tööd nendega ning me oleme kindlasti nõus teie nõudmisega, et et igalühel peab olema õigus omada kontot kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juuli resolutsiooni silmas pidades, aga kõik muud meetmed, mida siin ähm, ette pannakse, äh, neid tuleb küll äh, väga tähelepanelikult silmas pidada ning äh, härra Kluute, te olete tõesti väga usinalt töötanud, aga muudatusettepanekute esitamise tähtaeg teine september, võttes arvesse, et meil on puhkused kas ähm, me tõesti peame puhkuse ajal tööd tegema? ma teeks ettepaneku, et äh, see muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ei ole, äh, ei oleks nii lähedal, et äh, kuni aprillini veel parlament töötab ning mina teeks ettepaneku, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks vähemalt viieteistkümnes september, mitte teine september, see oleks mõistlikum. ma arvan, et te olete koostööaldis nagu tavaliselt me soovime koostada mõistliku direktiivi, mis eh, ei tooks endaga aga kaasa seda, et Euroopa Liit peaks sekkuma liikmesriikide pädevusse, aitäh! suur tänu, härra Langen! ja nüüd härra Ludvikson, palun. suur tänu, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile väga hea ja hästi läbi töötatud raporti eest. paljud jagan paljusid äh, keskseid mõtteid selles raportis on väga hea, et me lähtume algatusraportist, mis aasta tagasi parlamendis vastu võeti. meie toonane seisukoht, mida toetas suur enamus parlamendi liikmetest, on leidnud kajastamist ka siin raportis. suur osa põhimõttelistest otsustest, mis me tookord vastu võtsime, sobivad ka sellesse raportisse senistes aruteludes komisjoni ettepaneku kohta on öeldud, et see olevat äh, lähimuspõhimõtte vastu. mina ei ole sellega nõus, otse vastupidi. ma leian, et tegemist on valdkonnaga, kus Euroopa Liidu õigus äh, ja Euroopa Liidu tasandil õigusloome väljatootamine on õigustatud meil on konkreetsed probleemid, millega tuleb tegeleda, see on täiesti ilmselge. kakskümmend viis miljonit äh, tarbijat Euroopas soovivad avada pangakontot, aga neil ei ole pangaarvet. tegemist on äh, turuga, kus äh, hindu klientide jaoks pannakse paika väga naljakal või imelikul viisil ja väga raske on panka vahetada seetõttu konkurentsi takistatakse ja tarbijatel on olukord raskem, kui ta olema peaks. meil oleme rääkinud pangaarve eh, probleemidest ja sellest, kuidas need mõjutavad ka ühisturgu, eriti piiriülesel kaubandustegevusel, samamoodi nagu ka inimeste liikumisel ühest liikmesriigist teise liikmesriikidel on olnud piisavalt aega, et neid probleeme lahendada, samamoodi nagu ka sektoril. Äh, pangandussektoril on olnud aega äh, muuta hinnad läbipaistvaks, teha pankade vahetus lihtsaks, kuid siiamaani ei ole pangandussektor väga palju huvi ja initsiatiivi üles näidanud, seega ei ole ka tulemusi ette näidata mitmed liikmesriigid on välja töötanud riiklikke süsteeme, mis on ühes või kahes punktis olnud ka tõhusad, kuid väga vähesed liikmesriigid on kõikides punktides piisavaid lahendusi leidnud ja on ka neid liikmesriike, mis siiamaani ei ole mitte midagi teinud. seega on täiesti õige praeguses olukorras Euroopa Liidu tasandil midagi ette võtta. seepärast tuleb äh, toetada kõiki kolme osa selles raportis, hoolitsemaks selle eest, et see raport äh, oleks võimalik võimalikult kiiresti vastu võtta. siis küsimus, äh, kas meil on õigus arveldusarvele, ma arvan, et väga tähtis on Äh, see sisse viia, sest tavaliselt äh, kõik äh, arvete pakkujad peavad oma toodete nimekirjas ette nägema ka ta kõige tavalisemalt arvelduskontod. niimoodi on meil võimalik vältida seda, et hakatakse sotsiaalsetel põhjustel häbimärgistama see võib juhtuda siis, kui igas liikmesriigis on ainult üks pank, millel on ülesanne neid arveldusarveid pakkuda. oleks väga kahju, kui kõik nii-öelda vähem atraktiivsed kliendid oleksid sunnitud pöörduma ühe asutuse poole. tegemist on ju tegelikult õigusega. me ei räägi siin praegu mingist kummalisest äh, sotsiaalsest foorumist, mis annab sotsiaalabi äh, kõige haavatavamale äh, rühmale. mis puudutab kulusid, siis minu arvates on väga tähtis lahenduse osa see, et me paneme paika, et kõige tavalisem arvelduskonto koos kõige tavalisemate teenustega oleks ka kõige odavam pakkumine. see oleks kõige loogilisem viis kulude Äh, madalal hoidmiseks ja teatud äh, kliendid ei peaks maksma rohkem kui teised. läbipaistvus, äh, pangakontode võrdlemisvõimalus, ma leian, et meil oleks võim-, vajalik võimalikult kiiresti seda süsteemi lihtsustada. ei tohi ajada süsteemi liiga keeruliseks. mõningad raportööri äh, Äh, muudatusettepanekud, aga muudavad küsimust keeruli-, keerulisemaks. me ei tohi ära unustada seda, et äh, õiguslikud sätted peavad tulema klientidele tasuks ja ka need tarbijad, kes võib-olla äh, ei ole tulised huvitatud sellest küsimusest, peaksid ka süsteemist aru saama kui me aga nõuame, et peaks olema väga põhjalikud dokumendid ja väga palju nimekirju, siis see ei tule tarbijale kasuks siis oleks juba parem, kui me võitleksime selle eest, et meil oleks kümme või viisteist teenust, mis on tavalise arveldusarvega seotud ja mida tuleb alati pakkuda, kui pangas on avatud arveldusarve. mis puudutab maksekonto ühest pangast teise viimist, siin tuleks paika panna, kui kaua see protsess aega võib võtta ja mõlemale pakkujale tuleb paika panna ka kindlad kohustused. selle kõrval on tähtis, et liikmesriigid jätaksid pankadele piisavalt mänguruumi selleks, et pangavahetuseks oleks võimalik praktilised struktuurid paika panna. meil on juba hästi toimivad süsteemid olemas ja me ei tohiks neid süsteeme lõhkuda, need peaksid jääma püsima, ilma et oleks vaja teha suuremaid kohandusi. veel üks tähtis nüanss ähm, pankade vahetuse puhul on ka äh, lõivude küsimus. Äh, pangavahetus ei tohiks liiga palju maksta. nii üksikkulud kui ka üldkulu peaks olema ähm, teatud piirides peale selle tuleks mõelda veel ka piiriülese pankade vahetuse peale. juhul, kui vahetatakse panka niimoodi, et üks pankadest asub euroalal ja teine mitte, siis äh, tuleb meil mõelda veel ka tuleviku peale. E-, eriti inimeste ja kaupade vaba liikumise peale. see kehtib ka pangavahetuse kohta Need olid minu esimesed mõtted äh, selle raporti kohta. mul on väga hea meel, et raportöör on meile nii hea projekti esitanud, see on väga hea märk ka tulevaseks koostööks. ma olen veendunud, et meil on võimalik korralikud kompromissid välja töötada, mis on kasuks ka meie kodanikele. suur tänu! suur tänu, ütleb härra esimees. ja nüüd saab sõna härra Philippe Becker liberaalide nimel tänan, juhataja, ka mina tahaksin tänada härra Klüütet eh, selle suurelt tehtud töö eest, mille ta on juba teinud eh, selle ettepaneku koostamisel ja muudatusettepanekule ja ka nende inimeste abistamisel, kes varem töötasid algatusraportite kallal samal teemal. on väga hea, et me lähtume sellest, mida meie parlamendis ja meie komisjonis on juba varem tehtud ja millised raportid on avaldatud. ma usun, et komisjoni ettepanek on hea ettepanek selles mõttes, et et see tegeleb vajadusega, mis tegelikult eksisteerib. ma aga tahaksin juba arutelu alguses äh, selget vahet teha kahe erineva probleemi vahel, mida me püüame käsitleda. ühelt poolt räägime äh, sotsiaalsest tõrjutusest, nendest inimestest, kellel puudub juurdepääs põhimaksekontodele kas mingi rahalistel või majanduslikul või sotsiaalsetel põhjustel ja teiselt poolt me üritame lahendada siseturu ja piiriüleste tehingute probleeme Äh, nende kahe elanike kategooria vajadused on erinevad ja seetõttu algusest peale me püüame rõhutada, et me lahendada mõlemat probleemi samaaegselt ja samas eristame neid. samal tuleb selgelt välja tuua, et meil on kahene eesmärk. kui me arutame põhimaksekontode teemad, me peaksime rõhuma ka sotsiaalsele kaasatusele äh, ja lahendama seda probleemi ja samaaegselt lahendama ka mõningaid siseturuga kaasnevaid probleeme ja mõlemat saab teha käsikäes. ma usun, et väga paljud siinviibijad ja need, kes on sama teema kallal juba eh, varem töötanud ja tulevikus hakkavad töötama, jagavad eesmärgi eh, erinevused võib-olla erinevate fraktsioonide vahel on eh, nendes meetodites, tegevuspõhimõtetes, mida kasutada nende eesmärkide saavutamisel ja äh, seetõttu ma olen nõus jagama teiega oma ettevõtted, mis on nii komisjoni ettepanekuga ka härra Klute puhul. kõigepealt siis äh, mm, pangakonto üleviimise kohta. me teame, et mõnikord pangakonto üleviimine ühest liikmesriigist teise toob kaasa äh, suuri ajalisi viivitusi ja kulutusi ja eesmärk on see, et üleviimine toimuks kiiremini ja lihtsamini, eriti liikmesriikide vahel äh, ja me võime siin lähtuda ka varem vastu võetud raportitest. tasude läbipaistvus on üks olulisemaid küsimusi, millega me peaksime tegelema. on oluline juba eelnevalt teada, kas pangakonto ja selle pangaga seotud erinevad teenused, kui palju need tarbijale, kliendile maksma lähevad me oleme ka varem arutame, et see ei saa olla tasuta, me peaksime mingi hinna sellele seadma, kuid see ei saa olla kõrgem hind kui sama valdkonna teiste toodete puhul Äh, mõningates liikmesriikides on juba süsteemid, äh, äh, kui on moodustatud mittetulundusorganisatsioone erinevate pankade pool selleks, et tagada tasuta põhiteenuseid ja seetõttu me peaksime arvestama ka selliste süsteemidega. ja see viib meid jälle lähimuse põhimõtte aruteluseni ja ka selleni, et eh, Euroopa raamistik peaks olema selge ja läbipaistev. väga oluline on see, mida härra Klute on eh, pakkunud, et hinnakujunduse eh, järelanalüüs on oluline. ma usun, et läbipaistvus peab olema tagatud juba kohe alguses, kui meil on ülevaade teatud teenustest ja nende hindadest. mis ma ei ole veendunud, et me peaksime looma uusi mõisteid ja termineid, me peaksime juba erinevates liikmesriikides kasutatavaid erinevaid termineid omavahel kooskõlastama, et nende selgus ja läbipaistvus oleks üks nendest põhieesmärkidest, mille poole me liigume. härra Klute on teinud ettepaneku ka põhimaksekontode ülekantavuse äh, ja sellega seotud konkreetne numbrikonto, äh, ma arvan, et seda on tehniliselt väga raske teostada, seetõttu ma ei ole kindel, et sellest on palju abi, ka härra Lange juba viitas sellele. me siin peaksime tagama seda, et need tehnilised ettepanekud, mida me teeme, ei suurenda neid probleeme, mida me üritame lahendada. ja üldiselt leian, et et raport peaks olema väga ambitsioonikas, me teame, et me peame selles osas veel läbi rääkima nõukoguga Äh, ja seetõttu ma kutsun üles koostama ambitsioonikad raportid, mis keskendub kahele kriitilise tähtsuse küsimuseks, sotsiaalne kaasatus ühelt poolt ja teiselt poolt äh, piiriüleste tehingute lihtsustamine. Äh, me oleme kriisiolukorras näinud, et väga paljud noored on hakanud Euroopa Liidus juba mm, liikuma ühest liikmesriigist teise, ka üliõpilased ja need, kes otsivad tööd. seega me peame tagama selle, et nendel oleks tagatud põhilised pangandusteenused ja põhimaksekontod et äh, oleks nii vähe takistusi kui võimalik. mul on, kutsun üles kõiki fraktsioone väga ambitsioonikalt selles küsimusse suhtuma. suur tänu, järgmisena härra Kiigold. mul ei ole eriti palju lisada, ma tahaksin äh, öelda, et mul on hea meel, et see raport on lõpuks esitatud me oleme seda pikka aega oodanud, raportöör mainis ka sellega seoses tekkinud probleeme ja äh, Michel Barnier on tekkinud probleemid komisjoniga suheldes ja me peaksime tegutsema väga ettevaatlikult, et me ei loo sellist muljet, et, et Euroopa hoolib finantsturgudel toimuvast, pankadest, reitinguagentuuridest, kindlustusfirmadest, aga kui asi puudutab äh, äh, nõrgemat kategooriat, inimeste soovi avada pangakontot või see äh, sulgeda, siis me ei hooli sellest. seetõttu on oluline, et selles küsimuses nagu äh, Philip de Baca juba ütles, äh, koostame ambitsioonika raporti. samuti arvan, et me peaksime tegutsema ettevaatlikult, sest äh, liikmesriikides kasutatavad lahendused võivad olla erinevad. meil on vaja küll sisulist lähenemist, kuid me peaksime tegutsema väga ettevaatlikult ühes küsimuses. sest kui me ütleme põhimaksekonto kohta, et seda ei saa kasutada diskrimineerimiseks ja võimalikele äh, tarbijatele signaali saatmiseks ja see oleks äh, nähtav ka kolmandate osapooltele ja see nõrgendaks nõrgema osapoole positsiooni veelgi ja ei toetada. ja oleks irooniline, kui, äh, kui asjaolu, et mõningad äh, osapooled juba töötavad vaesemate elanike kehtedega, need krediidiühingud, hoiupangad asjaolu, et nad juba sellist teenust pakuvad, äh, kasutatakse teiste poolt ära ettekäändena, et nemad ei pea midagi ette võtma. ja kui need krediidiühingud, mis algselt loodi, ei tähenda seda, et ülejäänud osas pangandussüsteemist ei ole vaja midagi muuta, need krediidiühingud moodustati põhjusel, et pangad ei äh, ajanud äri kõikidega, kellega nad oleks pidanud suhtlema. seetõttu, kui me hoolime noorimad äh,, nõrgemate äh, klientide pärast, äh, peaks olema ülesanne ka kõikidele pankadele. ja Deutsche Bank peaks hoolitsema ka nende eest, kes elatuvad põhisissetulekust ja seetõttu konkurentsi seisukohalt peaksime me seda aspekti ettevaatlikult käsitlema. ja veel üks probleem, millele ma ei ole kuulnud veel head lahendust. kui me headel põhjustel lihtsustame äh, pangakontode üleviimist äh, kui parimad meetodid ja kõige vähem sekkuv äh, meetod selleks, et alandada väga kõrgeid pangandustasusid kui me saaksime selliseid võrdlustabeleid eh, veebisaitidel, kus oleks võimalik võrrelda tasusid, eh, me võib-olla sunniksime pankasid teatud eh, ärimudeleid üle võtma ja võrreldamatuid asju omavahel võrdlema. sest kui me räägime ühelt poolt pangast, millel on väga suur kohalike harupankade võrgustik ja teised tegutsevad ainult internetis ja kui me hakkame kahte omavahel võrdlema, näiteks ühel pangal on äh, kliendi infotele-, äh, telefoniliin ja teine pakub ainult teatud teenuseid kohalikule kogukonnale, siis need on omavahel võrreldamatud. ja seetõttu me peame väga ettevaatlikult suhtuma nendesse võrdlusmeetoditesse, et need ei oleks diskrimineerivad nende suhtes, äh, kellel on ka oma harupanga võrgustik ja kes üritavad oma teenuste kvaliteeti tõsta. Äh, probleeme on ka finantsstabiilsusega. kui me võrdleme pangakontosid omavahel arvestamata sellega, kas pangal on suur kapitalibaas või mitte, see võib samuti sundida pankasid üle võtma teatud ärimudeleid, mille puhul äh, omavahendite osakaal on minimaalne. teised pangad aga on paremini juhitud ja tundub, et nad on sarnased kui me liigume äh, üle saja tuhandese hoiuste bail-in'i suunas, äh, võib see tekitada probleeme ka klientidele, äh, eriti nendele, kellel on nii suured rahasummad kasutada, kuigi neid on vähe. ja seetõttu me peame tegutsema ettevõtlikult, kui me alustame võrdluste tegemist, et see mõõtepulk ei piirduks ainult hinnaga, tasudega, vaid arvestaks ka kvaliteedi aspektiga. see on oluline mõte selleks, et äh, tugevdada piiriülest aspekte, tugevdada meie ühisturgu, äh, kuid selle jaoks me ei saa kasutada niisuguseid kaheldavaid äh, mõõdikuid ja ma arvan, et härra Klute raport liigub õiges suunas, on teatud üksikasju, mida me peame veel arutama kuid põhimõtteliselt me peaksime tegutsema nii kiiresti kui võimalik, sest meie eesmärk peaks olema, et meie poolt vastuvõetav õigusaktide loetelus veel selle ametiaja jooksul oleks vähemalt üks õigusakt, mis on selgelt suunatud finantsturgudel tegutsevate nõrgemate osapooltele. suur tänu, härra Kiigold. ma vabandan, et meil on juba äh, terve rida kolleege, kes on palunud sõna ja ma pöördun teie poole nüüd üleskutsega rääkida lühidalt, kuna meil juba aega napib. ja, ja nüüd saab sõna härra Kamal. Think... suur tänu! kõigepealt suur tänu raportöörile selle äh, projekti koostamise eest nii kähku ja olen nõus mõningate kõhklustega, mida siin teised variraportöörid ka välja tõid. ma arvan, et Philipil on täiesti õigus, et me räägime kahest erinevast asjast, me räägime siin juurdepääsust finantsteenustele, väga paljudel inimestel ei ole seda juurdepääsu ja ma ei saa aru, miks peaks äh, siin keegi mitte nõustuma selle lähenemisega ja teiseks äh, ühtse turu küsimus ja kuidas me ühtse turu küsimust näeme ma arvan, et meil tuleb aru saada, et erinevates liikmesriikides on erinevad põhjused, äh, miks inimestele juurdepääsu ei tagata. härra Langen ütles seda täpselt samamoodi, kui ma mõtlen enda kogemuste peale, minu äh, isa oli väikese etnilise kogukonna äh, liige ja tegemist oli tõesti kogukonnaga, mis siiski eelistab maksta sularahas, mitte aga krediitkaardiga see aga ei tähenda, et neil ei ole juurdepääsu teatud äh, teenustele, sest äh, tehnoloogia on olemas, sul isegi võib-olla ei ole äh, pangakontot, sul võib olla krediitkaart ja sul on võimalik saada laenu, sa võid internetis osta kaupu, sellepärast et ärgem unustagem, et meil on olemas erinevad tehnoloogilised lahendused ja ma arvan, et meil tuleb aru saada, et ärgem hakakem siin pidama arutelu selle üle, et meil oleks äh, rohkem erisid äh, äh, vinüül ja CD-plaate või isegi kassette ajal, kui me tegelikult kõik kasutame MP3 mängijat jah, me oleme siin äh, internetipanga ja telefonipangandusega tegelenud, kuid äh, paar nädalat tagasi oli Economistis väga huvitav artikkel, kus äh, öeldi, et pankadel on vaja sellist ülesärkamise momenti, et pangad tegelikult vahetavad teenused, annavad laenu ähm, ja et on teatud mudeleid, mis on äh, kokku kukkumas, ma ei hakka siin võrreldamatut äh, võrdlema, kuid äh, näiteks ähm, teatud kogukondade vahelises äh, laenamises on seda võimalik teha. nii et me võiksime tõesti vaadata, millised tehnoloogilised lahendused on olemas. teiseks, mulle valmistab väga muret see, et me üritame pankasid äh, sundida seda turgu suurendama, kuigi erinevates riikides on erinevad lahendused sellele küsimusele leitud. näiteks, kas me tõesti tahame vastutada selle eest, et pangad maksavad samasid teenuseid, mida pakuvad äh, krediidiliidud? jah, te võite öelda, et soovite seda, aga see võib tegelikult tähendada seda, et äh, need, kellel on juurdepääs põhilistele teenustele, on kõige halvemas olukorras, sellepärast et meie õigusloojatena otsustasime, et me sunnime pankasid sellele turule mine ja siis nad kasutavad oma mõjujõudu selleks, et ülejäänud krediidiasutused sealt välja suruda, samal ajal kui tegemist on nii-öelda lünka täitvate asutustega. ehk me peaksime pigem toetama neid alternatiivseid laenama ja vaatama üle tõkked, mis neil tõkestavad edasi äh, areneda ja me tõesti ei soovi pankadele anda liiga palju mõjuvõimu, et teised krediidiasutused turult välja suruda, nii et olgem ettevaatlikud. teiseks, äh, ühisturg. kas inimesed tõesti soovivad äh, ühelt turult teisele oma põhimaksekontoga minna, kas nad tõesti soovivad minna ühest riigist teisi? oleneb sellest muidugi, mis riigist sa oled pärit, väga paljud noored minu koduriigis ütlevad, et kui me sul läheme välismaale aastaks, siis me soovime, et meil oleks võimalik seal pangaarve avada ja Nad ei soovi äh, oma pangakontot hakata üle viima Ühendkuningriigist Prantsusmaale, siis Saksamaale, siis tagasi, nii et tõesti, kas sellel on ka põhjust äh, või me lihtsalt soovime seda asja saada sellepärast, et see kõlab hästi? nüüd äh, läbipaistvus. ma arvan, et üks tähtsamaid probleeme läbipaistvusega või tegelikult kaks läbipaistvusprobleemi on need. esiteks need eksitavad äh, intressimäärad. toon teile mõne näide, näiteks minu sõber laenas paar aastat tagasi sada naela, teisele sõbrale ütles, et siin on sada naela, maksad mulle kahe nädala pärast tagasi ja annad mulle sada kümme naela kui see oleks olnud ametlik äh, laenaja, siis mis oleks olnud see intressimäär, see aastane intressimäär sellele laenule? see väga paljud jätavad just nendel põhjustel laenu võtmata. kui te aga vaatate numbreid, sada naela ja sada kümme naela paari nädala pärast. ma arvan, et tegelikult on see see läbipaistvus, mida me soovime saavutada. ütleme tõesti, et kui laenad sada eurot, siis kui palju maksad sa tagasi, kui sa maksad tagasi laenu kahe nädala pärast, kuu pärast või aasta pärast see on tegelikult see, mida peaks võrreldama, sellepärast et aastane intressimäär on see, äh, mis millega tuleb meil tegeleda. siis vaatame veel ärimudeleid, kui me anna-, paneme oma raha panka, siis ei jää sinna pidama, sa ei ole seal kuskil olemas, sa lihtsalt laenad selle pangale ja pank laenab selle veelgi suurema intressimäära eest teistele edasi meil on vaja rohkem läbipaistvust, las inimesed saavad aru, et kui nad panevad oma raha panka, siis see ei ole seal pangakontol äh, ja me peaksime pangareservisüsteeme kasutama selleks, milleks nad tegelikult on mõeldud suur tänu, kas härra Sampo on kohal? küsib härra esimees. tundub, et mitte. siis saab sõna härra Palts ja palun teid kõiki, tehke võimalikult lühidalt, sest äh, aeg on otsas. aitäh, härra juhataja. Äh, aitäh ka raportöörile Jürgen Klõutele, kes tõepoolest on olnud väga usin ja vist ka kõiki aspekte on käsitlenud. ma arvan, et äh, iseenesest ei ole kuidagi võimalik väita, et see ei ole hea plaan. Äh, kõik sõltub sellest, mida meie sellest teeme, aga me peame äh, vaatama, et meil oleksid korralikud eeldused, tuleb kaaluda plusse ja miinuseid põhjalikult ja lõpuks äh, nagu kõigi äh, seaduseelnõude puhul tuleb järgida, et äh, me ei läheks liiga kaugele. kõigepealt äh, kõigepealt see, et juurdepääs maksekontodele, selle tagamine ei ähm, on oluline, et igalühel oleks äh, võimalus avada konto, sõltumata sellest, kus ta elab. ja ma pean ütlema, et ma olen väga skeptiline, mis äh, puudutab äh, selle asja praktilist elluviimist. ja mul ei ole päris selge ka see, et mil määral panto, mil määral on võimalik äh, kontrollida ähm, klienti enne, kui ta põhikonto avab, sellepärast et ei ole ju nõutud mingit elukohta või äh, mm, sissetulekut. ja eelduseks peaks olema see, et konto ei tohi minna miinusesse. ning mis puudutab proportsionaalsuse küsimust, siis äh, see on kõigi seaduseelnõude puhul alati äh, Äh, üks mu lemmikteemadest, ma ei ole kindel, et äh, kõik makseteenuste osutajad äh, peaksid pakkuma sellist põhi, maksekonto avamise võimalust. ma arvan, et see peaks puudutama piil, eelkõige kohalikult tegutsevaid panku, millele tõesti igalühel oleks juurdepääs ja võib-olla suureneb siis ka bürokraatia nende äh, ettevõtete jaoks ja vaja oleks vältida just nimelt seda, et äh, väikestele äh, finantsasutustele esitatakse väga suuri nõudmisi. iseenesest on siin häid ettepanekuid, näiteks läbipaistvus kontohooldustasude osas aga tuleb äh, mõelda ka sellele, et äh, mõningates liikmesriikides äh, on juba tagatud väga suur läbipaistvus hoolduskulude osas ja see loomulikult ei tohiks ära kaduda ning mis puudutab konto üleviimist, sellel taustal, et igas liikmesriigis on võimalik avada põhimaksekonto, siis eeldatakse äh, et see muudab äh, liikuvuse lihtsamaks. oluline on lõppkokkuvõttes see, et äh, milline on äh, tarbija jaoks saadav kasu, et see peab olema ilmselge ning teiselt poolt on küsimus, et millised kulud tekivad panga, pankade jaoks. minu jaoks on siin veel lahtisi küsimusi, eriti mis puudutab praktilist teostatavust, aitäh. okei okay., thank you, please try to remain. suur tänu katsuge kahe minutiga hakkama saada, palun, proua Infeld, palun. jah, suur tänu. kõigepealt suur tänu raportöörile, kes minu arvates on tõesti suurepärase projekti koostanud meie arutelust. väga naljakas on, kuidas me räägime meetmetest, mida on kasutatud juba sajandeid ja nagu mu kolleeg just äsja ütles, maailm areneb väga kiiresti edasi ja need meetmed on võib-olla juba väga kiiresti vaba, vananenud ja sellepärast äh, olen nõus äh, Philippe Bakkeriga äh, me peaksime võib-olla suured eesmärgid endale seadma selle asemel, et traditsioonide juurde jätta. traditsioonid on küll toredad, aga mingil hetkel tuleb meil teha kannapööre, sellepärast et äh, asjad on muutunud. me räägime siin praegu pigem digitaalsetest müntidest tänapäeval, me ei kanna ju praegu suure vankriga eh, eesrit seal eesotsas rahapakke üle Alpide. Eh, turud on küll, see, et te arvate, et turud on riiklikud, on väga naiivne lähenemine, me soovime piirideülest kauplemist, me soovime e-kaubandust toetada, me äh, kohe varsti hakkame siin USA Euroopa Liidu kaubavahenduslepingu üle läbirääkimisi pidama ja just seetõttu ongi nii tähtis see, et meil oleks tõesti ühtne turg, ühisturg, et meil ei oleks kakskümmend kaheksa erinevat turgu, vaid üks turg, siseturg ja inimestel peaks olema võimalus maksekontosid vahetada, pankasid vahetada ja jätta oma kontonumber alles. seda on riiklikul tasandil juba ammu tehtud ja ma olen veendunud, et äh, varsti tehakse seda ka rahvusvahelisel tasandil. näiteks telekomi sektoris on võimalik ju ka äh, pakkujat vahetada ja telefoninumber samaks jätta pankurid on nutikad inimesed, ma olen veendunud, et nad mingi süsteemi välja mõtlevad ja tõesti, ma olen veendunud, et meil on varsti eh, võimalik hoolitseda ka selle eest, et inimeste pangakonto number jääb samaks, see ei saa olla ju nii raske. ja otse loomulikult pangad ei ole olnud väga huvitatud sellest siiamaani, sest see ei ole nende huvides, aga ma arvan, et me soovime siiski välja töötada eh, siseturgu ka jae panganduse jaoks ja siis tuleb äh, seda lähenemist toetada. Äh, ja kui me siin praegusel hetkel ennast tagasi hoiame, siis lihtsalt mingil hetkel sündmused hakkavad minema oma rada, ilma et meil oleks selle üle kontrolli. ja seega tõesti, meil tuleb siin midagi ära teha, nagu seesama pa pangakonto üleviimine ja seda piiriüleselt. suur tänu, härra Kose-, Koses! aitäh! teen lühidalt. ma arvan, et äh, siin on kaks aspekti, nagu eelkõnelejad näitasid äh,. pangade seisukohalt äh, võib olla äh, nõus meie raportööriga, kes on väga head tööd ära teinud ning teiselt äh, pangandussektori moderniseerimine. Äh, ei tohi unustada, et pangandus on tööstusharu ja tegemist ei ole reguleeritud äh, majandusega, ei saa nõuda, et tehtakse läbi, viidaks läbi tohutult äh, reforme. nii et ma arvan, et selles osas on vaja mõistlikku lähenemist ja ettevaatlikkust, sest kui pangandussektorile panna peale sellised kohustused, mis nõuavad väga äh, Äh, suurt äh, tehnilist arengut äh, väga kiiresti, siis me loome segadust, mida teistes tööstusharudes ei ole, teistes tööstusharudes on ka muidugi ohutusnõuded ja keskkonnanõuded, tõsi ta on, aga mis puudutab see, seda liikuvat kontonumbrit, siis see ei peaks olema nüüd nõue, mis kohe peaks tulema, aga me peame mõtlema siin, me peame mõtlema majanduslikele probleemidele ja mida rohkem me edendame internetipangandust, seda rohkem on meil ka tööhõive probleeme, nii et me ei tohiks siin mingeid selliseid skisofreenilisi lahendusi äh, edendada. aitäh, proua Kulaar, palun. aitäh. teen väga kiiresti, aitäh ähm, tehtud töö eest raportöörile, ma arvan, et tegemist on hea tööga, ehkki ma äh, olen nõus Werner Langenile, et äh, Langeniga, et tegemist äh, on teemaga, mis võib meie puhkuse ära rikkuda, peame me siiski äh, kiireid lahendusi leidma. see, mida Emiiriga seoses on tehtud, see on väga oluline, aga see teema on oluline eurooplaste jaoks, meil on tõesti vaja korralikku ühisturgu äh, ma pean ütlema, et äh, juba kümneid aastaid me tegeleme finantsteenuste ühtse turuga ja kui me pankadele äh, kehtestame mõõdukaid äh, nõudmisi, näiteks et tasud oleksid võrreldavad, siis nad välja sellest ei sure ja pangand ei ole kindlasti see teema, millega millega meie valijad väga Äh, suurt kaastundlikkust üles näitaksid. ma pean Philippiga äh, nõus olema, et me peame olema ambitsioonikad, tõepoolest äh, praegu ei ole väga palju inimesi, kellel oleksid piiriülesed pangakontod, aga mind hämmastab see, kui palju see fakt, et inimesed elavad erinevates riikides, et perekonnaliikmed äh, on erinevates riikides, et kui palju see on arenenud, see oli väga era, väga suur erand kakskümmend aastat tagasi, nüüd see seda enam ei ole. osutagem abi kõige halvemas olukorras olevatele inimestele ning äh, üritagem edendada kõike, mis äh, on piiriülene. mulle meeldib komisjoni lähenemine, sellepärast et erinevate teemadega et tegeledes välditakse ka äh, inimeste häbimärgistamist. kõik äh, sõnumid, mis me oleme saanud, Jürgen juba rääkis sellest, ta äh, on selle kokku puutunud esimese raporti käigus. Need inimesed soovivad lihtsalt seda, et neil oleks juurdepääs teatavatele äh, baasteenustele võrdsetel tingimustel ja mida rohkem on meil tarbijaid, äh, kellel on võrdsed tingimused, seda parem, et kõigil ei ole vaja samu pangateenuseid, nii et tegemist võib olla piiratud pakkumisega ning äh, me peame olema ambitsioonikad, sest äh, me üritame erinevates valdkondades väga erinevaid asju edendada, internetimaksed ja nii edasi, nii et Jürgen, aitäh tehtud töö eest, me usaldame sind täielikult. suur tänu, nüüd annan taas sõna härra Klutele ja palun tal rääkida lühidalt. vabandan, härra Langen. aitäh, tahtsin vastata Sofiile. Sofii ütles, et me peame looma tõelise ühtse turu Sofi nõudis tõelist ühtset turgu. mina ei arva, et see sõlt-, et äh, siseturu väljakujundamine sõltuks äh, põhimaksekontost, et äh, liikmesriigid peavad saama pädevuse SEPA sepa tingimused on äärmiselt olulised äh, ja ühtse turu jaoks palju olulisemad äh, kui äh, põhimaksekonto omamine, sõltumata sellest, kus riigis inimene elab. ma ei arva, et peaks olema võimalus kedagi kõrvale jätta. et aga ma sooviksin tõesti teatavates küsimustes ka vahet teha olulistes asjades. härra Kluuta aitäh äh, kõigile kommentaaride eest. ma arvan, et siin on erinevaid lähenemisi, aga üldiselt ähm, peaks olema võimalik ühistes seisukohtades kokku leppida. ma ütlesin, et ma olen avatud pragmaatilisele lähenemisele. üks asi, millest Werner Langen rääkis, me peame seda veel lähemalt analüüsima. ma arvan, et äh, peaks olema üle-euroopaline juurdepääs. kuidas see aga täpselt peaks toimima, seda tuleb arutada, aga kui asi jääks täiesti liikmesriikide pädevusse, siis ma arvan, et äh, siis see asi ei toimiks. alternatiiviks oleks see, et kui pangad äh, omavahel tunnustaks äh, ükskõik millises liikmesriigis avatud kontot, aga ma olen kuulnud, et probleemiks on see, et Ühendkuningriigis on inimesel eh, seal elades ja õppides vaja eh, kontot omada ja Saksamaa kontot ei tunnustata. kui Suurbritannias tunnustataks Saksa pangakontosid, siis oleks see probleem lahendatud, me võiksime selle probleemi ka niimoodi lahendada. kui me saaksime sellises lahenduses kokku leppida, siis minu jaoks see probleeme ei tekitaks aga muus osas oleme kindlasti kaugemale jõudnud, kui muudatusettepanekud äh, on minuni jõudnud, siis me saame kompromisse sõlmida. Werner Langen esitas olulise mm, küsimuse, mis puudutas muudatusettepanekute tähe, esitamise tähtaega. me panime selle nii varaseks sellepärast, et me saaksime selle ka öö, äh, töö lõpetada enne aasta lõppu või enne parlamendi ametiaja lõppu, aga tõsi on see, et vahepeal on tõesti puhkus äh, ja võib-olla oleks võimalik tähtaega ühe nädala võrra edasi äh, lükata. ma tahan sinuga arvamust nüüd, et kas on võimalik seda edasi lükata ühe nädala võrra? Äh, ainult üks nädal. arvestades muudatusettepanekute esitajate tähtaja ettepaneku võtame teie ettepaneku arvesse, pikendada muudatusettepanekute esitamise tähtaega ja see omakorda mõjutab ka raporti üldist tähtaegade raamistikku ja me kinnitame seda e-kirja teel üle. ja ma palun teil rääkida lühidalt, sest meil on veel päevakorras üks raport. ei kasutata mikrofoni kommentaari esitamiseks härra Klute. jah, ongi minu poolt kõik tegelikult, see oligi ainus asi, millest ma veel tahtsin rääkida, nii et rohkem ma sõna ei soovi. suur tänu ja nüüd hommikuse koosoleku viimane raport, see on proua Ferreira raport, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta, kaks tuhat kolmteist aasta prioriteetide elluviimine, sõna saab proua Ferreira suur tänu, härra juhataja, äh, et kiiremini asjaga edasi minna, ma esinen inglise keeles, see on teine raport kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta poolaasta tsükli kohta ja äh, see kujutab endast Euroopa Parlamendi poolset panust õppetundide kohta, mida tuleks arvestada poolaasta järgmises osas. see samuti peegeldab äh, käesoleva aasta tulemuste põhjal tehtud järeldusi ja riigipõhiseid soovitusi ma oletan, et kõik kolleegid on tutvunud raportiga ja seetõttu keskendun ainult põhimõtetele. komisjoni poolt esitatud soovitused näitavad küll aeglast liikumist, aga liikumist õiges suunas minu arvates, kuid siiski see liikumine on olnud vähene peamised õppetunnid ja ma võin nad esitada lihtsate sõnumite vormis. me peaksime minema nüüd edasi fiskaalkonsolideerimisest. Äh, fiskaalkonsolideerimine on küll oluline, kuid nüüd meil on piisavalt kogemusi mõistmaks, et kui me ei saavuta majanduskasvu miinimumtaset, me ei suuda tagada fiskaalkonsolideerimise jätkusuutlikkuse. ja Portugali rahandusministri eh, hiljutine keeldumine eh, arvestada troika soovitustega ja seda kirjas, mille eelmine rahandusminister jättis maha, tuli selgelt välja, et Portugali puhul rakendatud kasinusmeetmed ei saavutanud seatud eesmärki ja see oli ka tema tagasiastumise põhjuseks. see oli küll üks põhjus, kuid ilmselt kõige tähtsam põhjus. meil on vaja tõelist majanduskasvu saavutada, sest majanduskasv on vajalik äh, riigikontode ja riigieelarvete tasakaalu saavutamiseks ja parlament peaks oma poolt saatma sõnumi, et tuleks rakendada efektiivseid tõelist kasvu tagavaid meetmeid. seda korratakse üha üle äh, erinevates kõnedes, kuid tulemust ei ole veel saavutatud ja algatusi pole veel tehtud. mis on selle põhjuseks, mis võivad olla tagajärjed mis võivad olla selle majanduskasvu edasiviivad jõud. me loodame, et eh, eelarve ülejääguga riigid eh, võib-olla suurendavad oma nõudlust, kuna nad on selleks võimalus ja suurendavad ka tootlikkust ja palkasid ja siseriiklikku kulutusi, et ähm, ergutada siseturgu ja seeläbi ka elavdada majandust ja seda sümmeetriliselt nende meetmetega, mida me kasutame eelarve puudujäägi riikide puhul, et vähendada siseriiklikku nõudlust. on oluline, et me ei kasuta lähenemist, et üks lahendus paku-, sobib kõigile ja selles valguses riigipõhised soovitused omandavad üha suuremat tähtsust kuna erinevate riikide majandusel on vaja kohanemiseks olukorraga erinevaid viise ja rakendatakse erinevaid majandusmudeleid, kuid samuti on oluline tugevdada äh, sõltuvust mitmete liikmesriikide majanduse vahel, eriti nendes valdkondades äh, ja nendes piirkondades, kus riigid on ju võtnud kasutusele ühisvaluuta ja ei saa kasutada enam vahetuskursi mehhanisme Äh, majanduse elavdamiseks. ja seetõttu on oluline mõista, kui me rakendame kasinusmeetmeid kõikides riikides, sest teatud majandused ei reageeri nendele õigesti, arvestades, et nemad on ekspordipõhised. me peame arvestama ka kogu infoga, mida me saame häiremehhanismi aruannetest me palume komisjoni väga põhjalikult analüüsida seda asümmeetrilist mõju erinevatele majandustele, arvestades seda, et euroalas kasutatakse ka nõnda horisontaalseid poliitikaid ja ka mitte ainult euroalas, vaid üle kogu Euroopa Liidu. ja seetõttu me palume komisjonil läbi viia majanduskasvu ootuste hinnangu kuna meil on üsna palju kogemusi selle kohta, et need prognoosid tavaliselt läbivad muudatusi, neid alandatakse ja see tekitab ärevust investorites ja Euroopa kodanikes. seetõttu selliste prognooside kvaliteeti tuleks parandada. ja me kindlalt loodame, et kõik mida me ette võtame, eh, tagavad ka soovitud tulemused, on oluline eh, investeerida haridusse, sotsiaalsesse uuendusse, ressursitõhusesse kasutusse. ja me ei tohi unustada ka kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärke ja need liikumine nende eesmärkide suunas ei ole edenenud ja kui me tulevikus soovime saada äh, oluliseks suureks rahvusvaheliseks tegijaks, siis me ei tohi unustada, et meil on vaja kasvada, meil on vaja investeerida nendesse aspektidesse, elementidesse, mis tagavad pikemas perspektiivis majanduskasvu. me kahetseme, et äh, majanduskasvu ja töökohtade lepe, mis peaks olema sisemiseks mootoriks, ei ole rakendunud. me kutsume üles projektipõhiste võlakirjade algatuse edendamisele ja Euroopa Investeerimispanga aktiivsemale tegevusele, et meil oleks ka sisemisi majanduskasvu allikaid. meil on vaja ka ähm, rahalisi stiimuleid liikmesriikide toetamiseks struktuurireformide elluviimisel ja me ootame seda algatust, mida komisjon juba korduvalt välja kuulutanud, see on nimelt konkurentsivõime rahastamisvahendi äh, kohta, lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi kohta ja parlament on oma seisukoha selles küsimuses kujundanud. ja me palume, et komisjon hindaks, arvestades majanduse üleilmastumist, eh, milline Euroopa äh, kavatsus tööstuspoliitika valdkonnas ja välispoliitikas, et suurendada vastastikuse põhimõtet ja vähendada protektsionismi, et kasutusele võtta ühised miinimumstandardid ka turule juurdepääsu jaoks ja meil on vaja ka ühiseid seisukohti sotsiaal- ja keskkonnaküsimustes me kutsume üles komisjoni läbi viima ka sotsiaalsete mõjude eelhinnangut kõikide soovitatud reformide puhul ja palume komisjonil lõpule viia äh, majandus- ja rahaliidu vii, väljakujundamine läbi sotsiaalse samba äh,, allätus ka sellest, mida parlament on heaks kiitnud Marian Tüssoni raportis, arvestades seda, et äh, äh tavalised äh, atom- automaatsed stabiliseerimismehhanismid liikmesriikides on praegu blokeeritud ja me räägime ka sellest, et meil oleks vaja ka sellist sotsiaalset tulemustabelit. me räägime ka sellest rühmituse loomisest, mida parlament lubas, kui kiideti heaks kaheosaline õiguspakett majandusjuhtimise teemal, selleks analüüsida milliste meetodite, toimimisviiside puhul on neil võimalik äh, ühiselt hallata riigivõlga, sest äh, paljudel riikidel on väga kõrgeks kujunenud riigivõlg, mida lühemas perspektiivis on väga raske hallata ja seetõttu meil on vaja üle-euroopalist lähenemist äh, sellele, kuidas vähendada seda äh, Äh, erudes märgitud võlga. Äh, me räägime ka reaalmajanduse rahastamisest ja VKE-de rahastamistest. selleks on vaja lõpule viia pangandusliidu loomine ja ühtse kriisilahendusmehhanismi loomine, ühtse Euroopa asutuse loomine ja me ootame ka ühtse Euroopa kriisilahendusfondi loomist ja samuti hoiuste tagamises kava ja juba on saavutatud äh, ka teatud edasiminek selle hoiuste tagamise direktiivi külmutamises ja samuti panganduse taastamise kriisilahenduse direktiivi osas, selleks et äh, taastada usaldus majanduse vastu, et taas üles ehitada siseturg. me kutsume üles äh, vastavalt seadusloomisele tegevusele maksudest kõrvalhoidmisest, vältimiseks, lähtudes sellest, mida parlamendis on juba otsustatud ja kutsume üles parandama ka Troika demokraatlikku aruandluskohustust eh, ning suurendama parlamendi kaasatust ja rõhutame ka neid kriitilisi aspekte, mis on hädavajalikud euroala arenguks ja tema, selle ala stabiliseerimiseks. Eh, eh, seega nendes sõnumites, mille ma olen välja pakkunud, ei ole midagi uudset. Need on küsimused, mida parlament on juba pikka aega tõstatanud äh, ja mida ei ole veel saavutatud ja me leiame, et nüüd on õige aeg anda uus tõuge nende küsimuste lahendamisele, et sõnadelt tegudele üle minna, sest olukord ei ole paranenud ja pigem vastupidi. ja seetõttu ma usun, et kui meil on selline laiapõhjaline ettepanek Äh, me suudame kujundada tugeva parlamendi ühise seisukoha äh, euroala rasketel aegadel. suur tänu, juhataja. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna äh, varireportil härra Buse. aitäh, härra juhataja, aitäh proua Ferreirale selle teise erapoolaste raporti ettevalmistamise eest meie, ma ei öelnud, et tema, tunneme juba kuid äh, me kordame kogu aeg juba sama, sama sõnu juba kuid, aastaid, pool aastaid, et vaja on äh, avaliku sektori äh, rahaasjad korda seada, me oleme ähm, seda, selle eest palvetanud, aga me ei tee mitte midagi. sest sõnadega ei saa meie probleeme lahendada ja pidevalt öeldakse meie kodanikele, et kriis on läbi, nüüd läheb asi paremini. Äh, seda, seda me näeme, seda me ei näe, isegi riigid, kus on tehtud edusamme nagu Portugal, seal ei ole asjad äh, paranenud. eile ma küsisin äh, härra Draagilt seda, aga ma ei saanud mingit vastust, hoolimata sellest, et ta kuulub Troikosse ja ta peaks ju tundma vastutust selle eest, mis seal toimib aga kui tegemist on äh, seaduste loomisega, seda me teame ja oskame teha, me oskame öö, mm, äh, mm, oskame blokeeringuid tekitada ja räägime Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiast, aga praegu on äh, juba aasta kaks tuhat kolmteist, varsti on pool aega läbi. nii et kui mõned riigid räägivad majanduse juhtimisest, siis kui siis äh, tegemist on samade riikidega, kes äh, vaidlustavad äh, nõukogus tehtud otsuseid. Öeldakse, et vaja on struktuurireforme. kõik arvavad, et nad vajavad struktuurireforme, aga prantslastel äh, selgitatakse, et jah, et me viime läbi pensionireformi, aga see ei äh, tähenda teie jaoks midagi halba, aga kui see ei tähenda midagi halba, miks me siis seda juba aastakümneid varem ei ole teinud, tegelikult see ju ikka tähendab üht-teist halba. Ähm, me tahame saavutada stabiilsust ja seetõttu äh, tuleb jälgida, millised on avaliku sektori kulutused, et need oleksid tõhusad, aga oluline on ka, et tuleb jälgida seda, mis on oluline selleks, et äh, tagada majanduskasvu, et rii-, ettevõtetel oleks võimalik areneda ähm, äh, heas keskkonnas ja et oleks usaldus, aga kuidas saab inimestel olla usaldus, kui äh, regulatiivne raamistik, raamistik muutub iga paari kuu tagant? praegu jääb ei jää puudu mitte ideedest, vaid jääb puudu tegevusest, sest äh, majanduskasvu suudame me taastu-, taastada siis, kui on olemas piisav majandustegevus. võtame veel kord näitena Prantsusmaa. kui äh, kooli algusel septembris antakse äh, perekondadele äh, toetus, makstakse toetus välja, siis äh, kohe äh, tajuvad ka suured kaubandusketid näiteks käibe kasvu. nii et ja praegu need, kes väidavad, et nad juhivad meid, peaksid võtma vastu julgeid otsuseid mina annan oma tagasihoidliku panuse, ütlen, et hoolitsegem äh, regu-, äh, regulatiivse raamistiku stabiilsuse eest ja äh, stabiilsuse eest, mina eile küsisin, et kuidas härra Draghi võtaks arvesse sotsiaalseid riske, kui tegemist on suurte reformidega. ma ei saanud mingit vastust Ehm, ükskõik, kas inimene on äh, vasakpoolsete või parempoolsete toetaja, tuleks ikka võtta arvesse ka neid, kellel ei ole väga palju vahendeid. nii et äh, me võtame vastu suuri äh, lepinguid, aga me ei tee mitte midagi, ma loodan, et ähm, me siiski ähm, näeme mingit edasiminekut. ma kiidan heaks selle, et komisjon on teinud detailsemaid Äh, soovitusi, aga niipea kui komisjon seda teeb, äh, üt-, öeldakse, et komisjon läheb liiga äh, kaugele, aga komisjon annab soovitusi ja nõukogu kiidab need heaks. ja majandusteadlased öö, ennustavad majanduskasvu ja siis vabandavad, et nende ennustused on siiski olnud ekslikud, nagu näiteks IMF on ka seda teinud. mida siis äh, ütleks patsient, kui kirurg ütleb talle, et äh, ma kümme korda opereerisin äh, sind, kaheksa korda läks see õnneks, ma, ma loodan, et te võtate arvesse seda, et ma tegutsesin heas usus nii et äh, tore oleks, kui me saaksime mingeid konkreetseid tulemusi, aga ma kardan, et me seda ei saavuta okay suur tänu, härra Koses. ma ei näe sotsiaaldemokraatide fraktsioonist kedagi siinkohal. jah, siiski, vabandust. raportöör ise on, liberaalidest ei ole ka kedagi kohal. siis saab järgmisena sõna härra Lambert Roheliste nimel. Äh, räägin prantsuse keelt täna no äh, ainult sinu pärast, Jean-Paul. ma olen sinuga üsnagi nõus äh, kui sa ütled, et äh, tuleb vaadata, et kui, kuidas me saavutame uut äh, majanduslikku dünaamikat Euroopas, äh, hea on konkreet-, kui tehakse konkreetseid ettepanekuid, aga ma arvan, et sa oled minuga nõus, kui ma ütlen, et kui me kägistame ühiskonna ära, kui äh, me hävitame kõige väiksemad, siis me kaugele ei jõua. nii et äh, kui me tahame majandusdünaamikat Euroopas edendada, siis äh, vaja on äh, ühist tegutsemist maksureformi alal, sest kui meil endiselt on selline maksualane konkurents, siis maksavad kõik kinni kõige väiksemad. kui me tahame võrdsust alandada tulumaksu nii ettevõtetele kui üksikisikutele, siis on vaja üle-euroopalist tegutsemist. et see on tõesti asi, kus me saaksime konkreetseid asju teha. ma olen nõus äh, mõningate asjadega, mida raportöör ütles. ma tahaksin tähelepanu juhtida mõningale, mõningatele elementidele, äh, näiteks Euroopa poolaasta. me näeme et asi on paranenud äh, poolaasta poolaastalt, tegemist on olnud uue asja, uue asjaga, töö kvaliteet on paranenud. esimene poolaasta oli asi, millega üksnes tegeles äh, komisjoni äh, finantsdirektoraat. ehkki jääb mulje, et on on ähm, jäänud mulje, et on inimesi, kes on osakondi, mis on võrdsemad kui teised, näiteks ähm, ECFIN-i peadirektoraat on palju olulisem kui keskkonna peadirektoraat või mõned muud peadirektoraadid, aga on ähm, komisjonis olemas äh, meeskonnad, kes tegelevad äh, konkreetse riigiga ja ei vaadata näiteks äh, teadusuuringute äh, teadusuuringutele tehtavaid kulutusi. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide täitmisest oleme üsna kaugel, aga me näeme, et mõningates soovitus, riigipõhistes soovitustes võetakse seda palju rohkem arvesse kui teiste riikide puhul ning paradoksaalselt äh, ei äh, saa mitte kõige äh, viletsamalt kõige rangemaid soovitusi. nii et va-, meil oleks vaja rangemat ja ühitsemat metoodikat e selleks, et see protsess oleks äh, tõhusam. ja selles osas ma mõtlen näiteks seadusandlikele ettepanekutele, mis puudutavad majanduspoliitikate eelnevat koordineerimist, see oleks võimalus selleks, et koordineerida seadusandlust ja ühtseid äh, met-, metoodikaid. ma ei tea, kas komisjoni esindaja on äh, olemas siin, ma loodan, et on, ja siis ta annaks äh, meie sõbrale Olli Rehnile teada, et vaja oleks tegutseda vähemalt kahe asjaga. ühelt poolt oli juttu avalike kulutuste kvaliteedi analüüsimisest, et äh, näiteks, et mis on äh, investeeringud tulevikku, mis äh, on aga sellised kulutused, mida võiks mõistlikumalt teha. nii et mulle tundub, et selle teemaga tuleks palju põhjalikumalt tegeleda ning teine valdkond, mille kohta me ootame endiselt arenguid, on nimelt Euroopa Äh, majandus- ja rahaliidu sotsiaalne mõõde. alates äh, kuue õigusakti paketist ähm, oleme rõhutanud äh, asjaolu, et sotsiaalsed parameetrid võivad väga suurt tasakaalustamatust põhjustada, muuhulgas majanduslikku tasakaalustamatust ja et meie jaoks on hädavajalik, et meil oleks sotsiaalsete näitajate äh, võrdlustabel, tulemustabel, et äh, mis võimaldaks meil äh, neid võrrelda, mis võimaldaks teostada järelevalvet. nii et kui me soovime majanduslikku dünaamikat parandada, siis ei tähenda see seda, et me sooviksime, et Euroopas äh, oleks kakskümmend viis, kakskümmend kuus protsenti vaeseid ja et me sellega saavutaks midagi, aga tegelikult äh, igal aastal lisandub äh, allpool vaesuspiiri elavate inimeste äh, Äh, hulka veel üks protsent äh, rahvastikust ning äh, inimõiguste üldas deklaratsioon ütleb ju, et me oleme kõik sündinud võrdselt ja oleme võrdsed, isegi kui me selle ära unustame, siis on siiski väga masendav, et, et veerand meie rahvastikust on vaesed. unustage kõigepealt hetkeks ära eh, eetika, aga väga eh, väga rumal on unustada ära, jätta kõrvale üks neljandik meie eh, võimalikest tootmisvõimsustest. ning veel üks oluline aspekt, kui me soovime oma majandust äh, tugevdada, oluline on vaadata töö tootlikkust, me oleme alati seda teinud, me ei vaidle üldse vastu sellele, et huvitav on äh, vaadata äh, kapitali tootlikkust ja mm, töö tootlikkust, aga kui me vaatame, et millist hinda me maksame näiteks energia ja loodusvarade eest, siis tuleb tegeleda energiatõhususe ja ressursside tõhusa kasutusega ning aktsionärid peavad õppima elama äh, maailmas, kus ähm, sissetulekud on väiksemad, nagu Jean-Paul ütles, et äh, ei ole valutut pensionireformi olemas, ma olen sinuga nõus, ja pensionärid peavad õppima elama maailmas, kus äh, raha ei kuku taevast ja sellega ju põhimõtteliselt tegemist on, aga sama põhimõte kehtib ka aktsionäride kohta ja tihti palju suuremal juhul. nii et äh, kümne, viieteist, kahekümne protsendised tootlused, äh, neid ei ole lihtsalt olemas ähm, turumajanduses ning äh, see on majandusliku tõhususe põhimõte ja üks äh, Hiina konkurentsieeliseid on see, et praktiliselt kapital ei, ei ole eriti tootlik, aga meie öö, maksame kapitali kasutamise eest väga palju suuremaid öö, suuremat tasu, nii et kui me soovime piisavalt vahendeid saada investeeringute eest, siis need on just nimelt need vahendid, mis ei tohi minna öö, rendise maksmisele ning mina olen tõesti turumajanduse to-, toetaja ja see ei ole üldse kooskõlas turumajandusega. nii et mis puudutas äh, troika demokra-, üle teostatud demokraatlikku kontrolli, siis ma olen sinuga täiesti nõus. paljud inimesed ütlevad, et vaja on suuremat poliitilist ja majanduslikku lõimumist Euroopasse ja siis teised tulevad ja ütlevad, et nad ei taha seda äh, et vaja on valida kas üks või teine, aga väga oluline eeltingimus selleks, et suvaline kodanik Belgias, Prantsusmaal või mujal oleks nõus võetud, tehtud majanduspoliitiliste otsustega, on see, et et äh, nende otsuste demokraatlik legitiimsus oleks vähemalt sama suur kui siseriiklikul tasandil võetud otsuste demokraatlik legitiimsus nii et äh, kui Äh, meil on vaja demokraatlikku legitiimsust, äh, meil on vaja samasugust demokraatlikku legitiimsust äh, meie otsustele kui liikmesriikides. ei saa öelda nii, et kõik see, mis toimub sise, siseriiklikul tasandil, on perfektne ja kõik, mis toimub Euroopa tasandil, ei ole. vastupidi, nii Pariisis kui Brüsselis on tegemist mittetäiusliku demokraatiaga. Thank you. Now uh, I am giving the. suur tänu. ja nüüd härra Epping. ning palun maksimaalselt viis minutit. jah, otse loomulikult saan selle ajaga hakkama, härra esimees, ma ei hakka äh, kordamas, ma ei kavatse rääkida nii pikalt nagu mu eelkõneleja, ma katsun rääkida ka aeglasemalt selleks, et tõlkidel oleks lihtsam äh, proua Ferreira ja mina pole kahjuks peaaegu mitte kunagi samal arvamusel ja kahjuks kehtib see ka selle raporti kohta. tahan siiski tänada teda kirglikult tehtud töö eest, kuid siiski seal on punkte, millega ma ei saa absoluutselt nõus olla ja mida ma sooviksin muuta, nii et kommenteerin. esiteks, raport kutsub, raport kutsub üles äh, konkurentsivõime äh, meedet rakendame võimalikult kiiresti, see peaks põhinema ühenduse meetodil selleks, et äh, Euroopa Liidu fiskaalvõimet suurendada, aga sellest saab ähm, Euroopa Liidust siirdemajandus, ma ei tea, kas äh, raportöör mõtles seda, ma arvan, et me peaksime õppima sellest, mida, äh, millised kogemused on teatud liikmesriikidel selle meetmedega kas me tahame seda nüüd Euroopa Liidule üle öö, äh, võtta? siis finantstehingu maksualased järeldused äh, ja see, et nõukogu arutab maksusüsteemide harmoniseerimisest. minu fraktsioon on alati olnud EFTT vastu ja maksukonkurentsi poolt. kolmas ettepanek, sotsiaalse samba kaasamine koos tulemustabeliga äh, rahaliitu komisjon peaks küsima, kas tegemist on õige institutsiooniga, mis peaks tõesti tegelema sotsiaalpoliitikaga ja me ei tohi ära unustada ka seda, et äh, positiivse eelarvega liikmesriigid peavad äh, nõudlust suurendama, aga see tähendab seda, et selliseid riike nagu Saksamaa karistatakse sellest, et nad on liiga konkurentsivõimed. nii et härra esimees, proua Ferrero äh, raport on kogu maailma pea peale keeranud. suur tänu! ja nüüd äh, härra Kiigolt palun viis minutit. ma teen äh, mõned märkused. Saksa keeles äh, ka šampooli aadressil ja šampooli jaoks meie rohelistes võtame väga palju arvesse seda, mida šampool ütleb mis mind Euroopa poolaasta puhul väga pahandab, on see, et tuleb äh, eristada kahte asja. Äh, kojas on väga suuri erimeelsusi majanduspoliitika suunitluse osas, et millised reformid on liikmesriikides vajalikud. mõned äh, soovivad karmi kätt, me kuulsime just maksukonkurentsist ja regulatiivsest konkurentsist, selle taga on loomulikult sotsiaalse turumajanduse vastu olemine aga veidi leebem versioon on konservatiivide ja liberaalide mm, puhul, kus äh, on erinevaid äh, värvinguid äh, vastavalt fraktsioonile. sotsialistide puhul soovitakse mm, kasvu, et kasvu puhul sõltub kõik, et millise majanduskasvuga tegemist on, et tuleb olla tähelepanelik, aga igal juhul on tegemist mõningate erinevustega. selle üle võib nüüd Ähm, palju vaielda ja kahjuks sisuliselt on tegemist suhteliselt ühekülgsete soovitustega, äh, kuna äh, soovitakse järgida äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja Euroopa Komisjon alati pane, paneb ühe silma kinni ja selge on see, et uuenevate energiaallikate eesmärgi jaoks äh, on meil äh, kaks riiki, kes äh, väga hästi on hakkama saanud, Malta ja Eesti. Äh, neile on aga tehtud ähm, väga korralik soovitus, teised, kes ei ole uuenevate energiate allikate alal üldse midagi ära teinud, neile ei kirjutata mitte midagi ette sellel all, selles valdkonnas. ja äh, Ehm, tõesti, need soovitused on lihtsalt ühepoolsed ja ei ole sidusad, sellepärast et ehm, kõige rohkem soovitusi ei saa mitte need eh, riigid, eh, kellel on kõige suuremaid probleeme, vaid jääb mulje, et eh, lihtsalt soovitust, et soovituste puhul sõltus kõik lihtsalt sellest, et millega vastav osakond tegeleda soovis nii et ähm, üks küsimus on lihtsalt see sisuline ühekülgsus, teine küsimus on aga metoodiline ühekülgsus ja Euroopa Komisjonilt tuleks nõuda see, et äh, kõigile riikidele kohaldataks samu äh, kriteeriume, vaadataks, kas äh, majanduspoliitika on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega ning selle alusel tuleks siis teha soovitusi, mitte lihtsalt Ähm, lähtuda eelistest, ähm, vastavate riikide eelistest ja vastavate os äh, komisjoni osakonna töötajate eelistustest. ma arvan, et ähm, meie osas, meil ei ole eri, erimeelsusi selles osas, me kõik kritiseerime seda. ja mind äh, ärritab äh, eriti see, et äh, kuidas neid soovitusi järgitakse, isegi kui nendega nõus ei olda, siis tuleb nõuda, et Euroopa Komisjon tooks selgust sellesse, et millised komi-, soovitused on ellu viidud ja millised mitte saja neljakümne soovituse puhul on ainult seitsmeteistkümne puhul eh, ette, on näha seda, et need on eh, ellu viidud. et eh, enamus soovitustest on siis mingil määral ellu viidud, mõistetes ei ole mingit selgust, et milline riik on kui palju ära teinud ei ole ka mingit äh, kokkuvõtlikku tabelit, et äh, kui palju soovitusi riik sai ja, ja paljud on neist äh, ellu viis, nii et komisjon ei soovi isegi tagada seda äh, läbipaistvat, et kes äh, riikidest on nõukogu poolt äh, vastu võetud soovitusi ellu rakendanud ja kes mitte. me oleme komisjoni äh, esindajatega sellest rääkinud, sellest ei ole mingit kasu, ilmselt on lihtsalt tegemist hirmuga, et nõukogule näidatakse näpuga, et nõukogu ise ei rakenda ellu neid soovitusi, mis ta on vastu võtnud ja on ka erinevaid eelistusi. majanduspoliitikate koordineerimine on nii oluline, et see peab lihtsalt toimima. ja mm, härra juhataja, palun andke komisjonile ka sõna, et komisjon selgitaks meile, et miks seda jälle ei ole ellu viidud, hoolimata sellest, et tegemist on Euroopa Parlamendi äh, nõudmisega viima-, mis äh, esitati juba viimase Euroopa poolaasta kohta. ma saa-, tahaks seda tõesti teada ja ma tahaks seda teada kohe ja praegu siin komisjonis. Ah, selge, tundub, et, et rohkem parlamendiliikmed ei soovi sõna võtta komisjoni poole pealt. palun rääkige lühidalt. ma räägin väga lühidalt, tänan. mis puudutab olemasolevate riigipõhiste soovituste elluviimist, ma tahaks juhtida lugupeetud parlamendiliikmete tähelepanu selle hinnangule, mida komisjon on koostanud ja milles me on tõesti välja toonud äh, ühise mure, et äh, mitmes valdkondades on rakendamine olnud ebapiisav, teatud valdkondades on saavutatud muljetavaldavat edu, edasiminekud, teistes aga, nagu härra Kiigold juhtis tähelepanu, on see pettumust valmistav kuid me siiski arvame, et soovituste ellurakendamise hindamine, äh, mis põhineb peamiselt võrdlemisel äh, viimase kaheteist kuu jooksul äh, soovituste koguarvu suhtes alahindab mõningaid tehtud jõupingutusi ja seetõttu me pigem väidaksime, et kuigi me jagame seda ühist muret, põhimuret, täheldame siiski, et põhimõtteliselt kõik liikmesriigid peaaegu kõikides valdkondades on võtnud õigeid samme äh, neile institutsioonide poolt antud poliitiliste nõuannete ja riigipõhiste soovituste põhjal ja kuigi need tulemused ei ole piisavad, nagu hinnangus on esitatud, me leiame, et poole aasta tulemused on siiski olnud positiivse poole peal, vaatamata sellele, et soovitus ei ole täies ulatuses ellu rakendatud. suur tänu. ma pean ütlema otseselt, et ma ei ole rahul teie vastusega, ma rääkisin väga konkreetselt kui me tutvume erinevate riikide aruannetega, mida te olete avaldanud, mõningates aruannetes te räägite suures osas rakendatud, teistes räägite, et olulist edasiminekut, mõningast edasiminekut. Äh, äh, kui te võrdlete nüüd kasutatud mõisteid ja me oleme seda teinud võrreldes erinevate riikide aruandeid, siis te kasutate ära erinevaid sõnu, kirjeldamaks seda, kas riik on saavutanud edu, mõningast edu või mingit edu. põhimõtteliselt Äh, teie hinnang ei anna võimaluse võõrelda liikmesriike omavahel. seega teil puudub sidus metoodika äh, erinevate liikmesriikide saavutatud edusammude kirjeldamisel. lisaks sellele puudub ka tabel, mis annaks ülevaate äh, kõikide riigipõhiste aruannete põhjal ja seda, mida on saavutatud, puudub isegi võrdlustabel eelmise aasta ja käesoleva aasta soovituste vahel Äh, selleks, et ajakirjanikel oleks lihtsam mõista, mis toimub, et avalikkus mõistaks seda, mis toimub ka institutsioonide. see peaks olema suunatud ka hääle, valijatele ja üldsusele ja meil on vaja selliseid kriitilisi hinnanguid ja kui te ei julge võrrelda äh, äh, teie eelmise aasta soovitusi, mis on otsustatud nõukogus ja mis on tegelikult saavutatud ja teha seda lihtsas võrdlevas vormis, siis te ei täida oma ülesandeid ja te ei ole väga konkreetne selles. <clears throat> tänan. ja nüüd ma annan taas sõna proua Ferreirale kümneks minutiks kuni meie koosoleku lõpuni. aitäh, mul ei ole vaja kümmet minutit. selleks, et üritada nüüd äh, reageerida sõnavõttudele, et tahaksin äh, alustuseks tänada kolleege äh, ettepanekute eest ja tahaksin neid tänada eelkõige parandusettepanekute eest, mis kindlasti jõuavad ka raporti teksti ning ma tahaksin härra Gozesi aadressil öelda, et ma olen täiesti nõus äh, selle, äh, tema tõlgendusega. parlament äh, kogu aeg nõuab, et me teeksime ähm, neid ja neid asju, aga kõik jätkub nii, nagu me ei oleks midagi öelnud. nii et ma tõesti arvan, et kui meil on mõningate soovituste osas äh, laiapõhjaline konsensus, siis me peame äh, intensiivsemalt tege-, tegutsema, et äh, oleks tõesti ka mingeid tulemusi näha, sest kodanikud mõningates riikides on tõesti meeleheitel, nad ei saa tõepoolest aru, et kes äh, seda Euroopa Liidu laeva juhib ning ma tahaksin tänada sind selle eest, et sa Mario Draagilt küsisid, et kuidas ta millisena näeb ta olukorda Portugalis, mitte sellepärast, et tegemist on minu koduriigiga, vaid äh, sellepärast, et äh, riigiga, et, et Portugal on järginud äh, kõiki troika ettekirjutusi, aga see ei toimi. nii et äh, mitte keegi troikas ei äh, ei analüüsi neid soovitusi, mis riikidele on antud, ei analüüsita vähimalgi määral seda, et miks need ei ole toiminud, aga see on ju hädavajalik. nii et vaja on analüüsi, vaja on sellist analüüsi, mida nõudis härra Kiigalt. ta nõudis, et analüüsitaks äh, neid riigipõhiseid soovitusi eelnevalt. mina olen sellega täiesti nõus, aga tuleb vaadata, et mil määral äh, soovitusi on järgitud aga hädavajalik on ka see, et me analüüsiks soovituste kvaliteeti, sest äh, kui riik järgib äh, pimedalt soovitusi, siis äh, võib olukord lõpuks olla halvem võrreldes sellega, kui ta ei oleks üldse soovitusi järginud. nii et vaja on tõesti süvitsi minevat analüüsi, vaja on asju stabiliseerida, vaja on näha, mis on ära tehtud ja kui vajalik, siis võib-olla tuleb äh, teha ka muudatusi. mis puudutab mõningaid teisi noori kommentaatoreid, siis äh, mind ei üllata see probleem, mille tõstatas härra Eppinki, härra Epping. ta on äh, sotsiaalse samba vastu, ta on selle vastu, et et et äh, kui äh, olukord muutub raskemaks, kui, kui tootlikkus väheneb ning äh, raskemini mõistetavad on ka mõningad muudatused, muudatused ja ettepanekud, mida on tehtud, näiteks sotsiaalse samba kohta on tehtud juba muudatusettepanekuid et ma mõistan tema seisukohta, aga see ei ole kindlasti enamuse seisukoht siin parlamendis ning mis puudutab seda, millest rääkis Philipp Lamberts, siis ma olen nõus mõningate tema arvamustega. ja ma arvan, et mõnede asjade osas me jõuame konsensusele. ma arvan, et äh, toimub ka lähenemine üldistes küsimustes, ma pikemalt rääkida ei tahakski, ma ootan muudatusettepanekuid, aga ma soovin, nagu ka härra Kozeski, et me lõpuks läheksime sõnadelt üle tegudele, et parlament avaldaks tugevamat survet selleks, et äh, tegeldaks äh, kodanike hirmude ja muredega, kes on tõesti meeleheitel, kuna äh, puudub täiesti igasugune juhtimine Euroopa Liidus. suur tänu, proua Ferreira. kahjuks, kuna see raport on kiireloomulise iseloomuga, muudatuste ettepanekute tähtaeg on seitsmeteistkümnes juuli. suur tänu, koosolek hommikune pool on lõppenud me jätkame kell kolm pärastlõunal.